liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die heutige Sitzung, die letzte. kallid kolleegid, alustame koosolekuga, täna on viimane koosolek enne suvepuhkust ja me tegeleme täna Olafi küsimustega. ma tervitan siin kolleege riiklikest parlamentidest, Lääne-Balkani riikidest, tere tulemast, meil on hea meel, et te täna olete uuesti siin, meil oli väga hea arutelu eile ja nüüd päevakorrapunkt number kaksteist Euroopa Pettuste Vastase Ameti juurdlused seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja kohe annangi sõna volinik Oettingerile. tere hommikust, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad rahvasaadikud, lugupeetud järelevalvekomisjoni liikmed, lugupeetud kolleegid Olafist, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh et annate mulle täna võimaluse esitleda oma ettepanekut Olafi määruse kohta. ma ütlen kohe alguses, et suure tõenäosusega on härra Äh, härra Ailet täna siin viimast korda. ma tervitan teda, sest ta lühiajaliselt võttis nüüd üle äh, Euroopa Pettustevastase Ameti juhtimise. järgmisel nädalal teeme ametlikult selle otsuse. ja siis võtab juhtohjad üle härra Idala. aga ma arvan, et äh, lühikese aja jooksul tegi ta väga palju väga head tööd, võitles erinevate küsimuste eest ja ka täna, kui ma oma tutvustust teen, siis te äh, näete, et ta on aidanud ka välja töötada Olafi määrust. teiseks tahan öelda, et proua esimees, teie välja töötatud töödokument on minu arvates väga põhjalik dokument, mis ei ole kuidagi vastuolus meie ettepanekutega. väga paljud küsimused kattuvad, teete sarnaseid ettepanekuid ja põhimõtteliselt on meil siin tegelikult erinevus ähm, eesmärkides, ambitsioonides või selles, mida on võimalik nõukogult oodata. ja sellepärast, kui ma ka nõukogu ette lähen, kasutan ära võimalust selleks, et Austriat kui eesistujariiki paluda ning üles kutsuda meie määruse ettepanekut kui ühte raskuskeset näha. jah, ma saan aru, et välispiiride, välispiire tuleb kaitsta, aga on ka teisi prioriteete ja me peame selle määrusega veel sellel poolaastal tegema edusamme. ja meil on vaja veel erinevaid mõtteid, mida on vaja kaasata sellesse määrusesse meie määruse ettepanekuga peame me jõudma võimalikult kaugele veel enne Euroopa Parlamendi valimisi, enne selle ametiperioodi lõppu ja kui võimalik, siis tuleks mingi otsus vastu võtta, vähemalt esimene lugemine läbi viia. sest äh, kui me räägime siin Olafi ja Euroopa prokuratuuri töö ülesandeid äh, ja selget piiri nende ülesannete vahel, siis just see on see, millega me peame kindlasti tegelema ja Olafi meeskonnal peab olema võimalikult kiiresti selgus majas selle kohta, mis on nende pädevused ja kuidas need kaks erinevat tähtsat organisatsiooni omavahel koostööd peaksid tegema järgnevatel aastakümnetel. kui me eelarvekomisjoniga hakkasime nõupidamisi pidama mitmeaastase finantsraamistikuga siis tuli välja, et ka see küsimus on väga hästi äh, seotud äh, Olafi ja Euroopa prokuratuuriga. kui me soovime, et mitmeaastane finantsraamistik oleks usaldusväärne ja et uute programmide väljatöötamine oleks ette nähtud, siis on see kõik usaldusväärne ainult siis, kui eelarve kontroll ja ka Euroopa rahade väärkasutusvastane võitlus on sellised, kuhu on korralikult kaasatud Olav ja Euroopa prokuratuur koos äh, erinevate kontrollimeetmetega ja sellepärast Olavi määruse reform on ka panus äh, tugeva tulemusliku Euroopa eelarve tagamiseks järgnevaks aastakümneks. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võeti vastu direktiiv millega reguleeritakse pettuste vastast võitlust ja samamoodi ka Euroopa prokuratuuri määrus. tegemist on väga tähtsa kahe alusega. ja nüüd meie tänane ettepanek Olafi reformi kohta on neile õigusaktidele lisanduseks. me soovime Olafit moderniseerida, seda võimalikult kiiresti miks meil on vaja kiiresti see raamistik Olavi jaoks üle vaadata? ma ütlen kiiresti selleks, et näidata, et komisjon ja ka Olav teavad väga täpselt, et äh, meie ettepanekuga ei ole probleemid lahendatud, mitte kõik probleemid kohe ja ühe korraga. me tõesti väga sügavalt mõtlesime selle üle järele härra Aileti ja tema eelkäijatega. oleme mitmeid tunde koos istunud ja otsustasime kaheetapilise protsessi kasuks. et nüüd teeme väikese häälestuse ja vaatame, mida on õiguslikult ja seaduslikult praegusel hetkel vaja, sest Euroopa prokuratuuri alles luuakse, aga me lubame teile, et komisjon järgmise ametiperioodi ajal kohe väga kiiresti ja teie töödokumendist lähtuvalt viib siis läbi suurema reformi, mis siis ilma ajalise surveta kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks aasta ähm, läbivaatamisele läheks, konsultatsioonidele läheks, et me teeme praegu väikesed muudatused ja siis suuremad muudatused hiljem nii et meie reformis oleks siis kaks erinevat etappi. kõigepealt tuleb meil Olafi tegevus ja Euroopa prokuratuuri tegevus korraldada nii, et tekiks maksimaalne sünergia ja ei oleks mitte mingit ebaselgust operatiivsetes ülesannetes. seda tuleb teha kiiresti sest Olavi määrus peaks jõustuma enne, kui Euroopa prokuratuur millalgi kahe tuhande kahekümnenda aasta suvel või sügisel siis oma operatiivset tööd alustab. ja teiseks on jällegi me, uus ettepanek. meil on vaja tugevat ja tõhusat Olafit, mis võitleks Euroopa Liidu huvide eest ja seda siis mandaadiga, mis on teistsugune er-, erinevate riikide prokuratuuridest. ja sellepärast tuleb siiski õiguslik raamistik vastavalt sellele üle vaadata, me teeme seda vastavalt oma hinnangutele ja, ja seega siis äh, töötame välja vajaliku dokumendi meie soovime teha ettepaneku, mida on võimalik vastu võtta enne, kui Euroopa prokuratuur oma tööd alustab. nüüd ettepaneku mõlemad osad. kõigepealt äh, koostöö Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel ja teiseks Olafi juurdluste tõhustamine. Olaf ja Euroopa prokuratuur, meie leiame, et Euroopa prokuratuuri loomine on ajalooline edusamm pettustevastases võitluses Euroopa Liidu tasandil. aga Euroopa prokuratuuri loomine ei tohi kuidagi Olafi rolli vähendada. ei või tekkida öö, ähm, ebakindlust äh, Olafi operatiivses töös Olav peab olema tugev ja täielikult toimimisvõimeline ning äh, ja peab olema siis abiks ja lisaks riikide peaprokuratuuridele. Olav äh, hakkab, äh, säilitab oma mandaadi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, on neid siis kakskümmend kaheksa või kakskümmend seitse ja uurib siis selliseid probleeme, mis ei ole pettused. Euroopa prokuratuur on mõeld-, Euroopa prokuratuur ei tegele administratiivsete äh, pettustega. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üheksakümmend kolm protsenti kõikidest äh, probleemidest, millest teada anti, e, e, ei olnud seotud pettustega. ja kokku oli neid, e, aga samal ajal olid need probleemid, mis hõlmasid kahte koma seitset miljardit eurot. peale selle saab Olav uurida ka nendes riikides, kus või mis ei osale Euroopa prokuratuuri töös kolmandaks, kriminaalsed pettused Euroopa prokuratuuriga liitunud liikmesriikides. siin peavad Olav ja Euroopa prokuratuur tegema koostööd vastavalt oma mandaatidele ja Olavi tegevuse moderniseerimiseks oleme me siin äh, erinevad valdkonnad üle vaadanud, me oleme teinud ettepanekuid selleks, et infovahetus oleks suhete keskseks, keskseks, keskuseks äh, pettustevastase ameti ja Euroopa prokuratuuri töös samamoodi on Olav siis infoallikaks, vastastikuseks infoallikaks ja Olav saab paika panna, milline on juurdlus, kas tegemist on karistusõiguslik, äh, haldusõiguslik juurdlus või juurdlus, mis on nii karistusõiguslik kui ka haldusõiguslik. me eeldame, et mõlema organi juhi, juhtide hea tahe on see, millega pannakse paika siis ka tulevik, tulevased suhted. ja Olafil on kohustus prokuratuurile kiiresti edastada infot ja prokuratuuril on siis võimalus äh, juurdlust alustada. Olav peaks minu arvates olema põhiliseks infoallikaks Euroopa prokuratuuri jaoks. meie oma ettepanekus tegime me tõesti öö, äh, tasakaalus ettepaneku selle kohta, milline on kurss mõlema organisatsiooni puhul ja teatud valdkondades peab Olav kõigepealt äh, infot uurima, selle tõepärasust uurima, enne kui ta hakkab seda edastama. prokuratuurile tuleb info edastada võimalikult kiiresti, aga see info peab olema kõrge kvaliteediga, ei saa lähtuda kuulujuttudest. topelttöö vältimiseks ja samal ajal äh, parima sünergia saavutamiseks oleme me ette näinud ka ettepanekud Olafi öö, äh, ülesannete kohta siis, kui prokuratuur juurdlust läbi viib. Olafi juurdlused liikmesriikides peaksid olema sellised, millega on võimalik uuesti vara tagasi saada ja vältida kahjut Euroopa Liidu rahastusele. peale selle, nagu öeldud, tuleb vältida topelttööd ja tuleb olla nii-öelda lisaabikäeks seal, kus vaja. näiteks tuleb äh, kiiresti tagasi nõuda vahendid, mis on läinud kaduma, äh, eriti siis, kui on aegumise oht või kui riskisummad on liiga suured. viimane element nendes muudatusettepanekutes puudutab äh, Olafi toetust prokuratuurile siis, kui prokuratuur abi palub, kui prokuratuur pöördub Olafi poolde ja palub abi anda vastav säte Euroopa prokuratuuri määrusest on tõesti otse üle võetud ja see on ka Olafi reformi ettepanekus kirjas. nii et Olav saab võimaluse prokuratuurile anda oma, edasi oma analüüse ja teadmisi ja niimoodi prokuratuuri tööd toetada proua Kressle on välja toonud oma ettepanekus info erinevuse ja toonitab, et äh, need organid on üksteisele lisanduseks. ja selles oleme me proua Kresslega täiesti ühel nõul. Olafi ja Euroopa prokuratuuri koostöö kõrval on Olafil ka oma iseseisev mandaat ja meie oma ettepanekus üritame hoolitseda selle eest, et Olafi töö oleks võimalikult tõhus. me leiame, et praegu ei ole mõtet äh, põhjalikult Olavi õigusliku raamistiku üle vaadata, sellepärast et see oleks liiga varajane ja äh, takistaks äh, reformi üldises plaanis ma tean, et rahvasaadikud soovivad äh, tõesti põhjalikku reformi, aga rahvasaadikud on välja toonud veel valdkondi, kus muudatusi on vaja sisse viia. aga praegu oleks see ülesanne liiga suur ja sellepärast me otsustasime siis ka kaheetapilise reformi kasuks. esimeses etapis äh, oleme me ette näinud piiratud muudatused, mis Olafi juurdlust juba praegu tõhusamaks muuta saavad. Olafi töö järjekindlus kõikides liikmesriikides on ka väga tähtis alus, millest lähtusime selle reformi puhul. me ei saa endale lubada seda, et me koostame Euroopa organi jaoks määruse, kus ta peab erinevates liikmesriikides tööd tegema erinevates tingimustes ja erinevused erinevate liikmesriikide vahel, see, milline on Olafi roll, selle soovime me ka juba reformi esimeses etapis võimalikult suurel määral harmoniseerida. nüüd muudatused kontrollide kohta koha peal, see on Olavi kõige tähtsam juurdlusmeede. me oma ettepanekus ütleme selgelt välja, et Olav peab oma juurdlusi täpselt ühtemoodi läbi viima kõikides liikmesriikides. ka soovime me rohkem selgust majja tuua selles osas, millist toetust saavad koordineerimiskeskused liikmesriikides ja mida nad peavad Olafi jaoks ära tegema, ehk et mida siis riiklikud ametivõimud peavad äh, Olafile edastama. meie ettepanek äh, paneb täpselt äh, paika ka selle, kuidas võidelda käibemaksupettuste vastu. ka teie jaoks, proua Kressle, oli see tähtis punkt teie raportis ma lühidalt äh, selgit-, äh, kommenteeriksin ka no, neid ettepanekuid, et me peaksime muudatustega kaugemale minema. proua Kressle ütleb oma raportis, et ka menetluste tagatiste osas tuleb kaugemale minna. ma tean, et parlamendi jaoks on see väga tähtis küsimus. me kasutasime võimalust vaadata üle kohapealsed kontrollid ja tugev ja vaadata ka siis seda, kuidas siis menetluslikke tagatisi tugevdada, kuid meie leiame, et praegusel hetkel ei ole vaja Olafi eeskirju muuta. määrus kaheksasada kaheksakümmend kolm on kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga ja see on piisav selleks, et kaitsta menetlust ja tagada õiglane menetlus nii, et see oleks kooskõlas ka põhiõiguste kaitsega. Olav viib läbi administratiivseid juurdlusi, haldusõiguslikke juurdlusi, tal ei ole karistusõiguslikku pädevust. peale selle tahaksin välja tuua ka õigusraamistiku killustatuse. kui me rääkisime määrusest kaheksasada kaheksakümmend kolm ja vaatasime üle ka ülejäänud määrused, mis sellega on seotud, mõtlesime me ka killustatuse peale. me tõime välja selle, et meil on järjepidevuse probleeme erinevate Olafi õigusaktide vahel ja me ka teises etapis soovime selle killustatuse lõpetada, see on teise etapi keskmis, keskseks punktiks. täielik konsolideerimine, mis minu arvates on vajalik Äh, seda ei ole meil võimalik teha järgmise aasta märtsikuuni, sest aega on liiga vähe ja sellepärast on ka see reformi teises etapis alles ette nähtud. nii selles kui ka teistes küsimustes toote te täiesti õigustatult välja selle, et on vaja teha parandusi. meie oleme aga teinud ettepaneku küsimust läbi vaadata pragmaatiliselt. minu arvates on see kooskõlas ka sellega, mida teie meilt ootate. lõpetuseks. Olav peab eh, Euroopa prokuratuuri heaks koostööpartneriks olema, mitte abiorganiks, vaid partneriks. ja sellepärast tuleb koostöö selged reeglid paika panna enne, kui Euroopa prokuratuur oma tööd alustab sellepärast tahan veel kord välja tuua selle, et meil on kiire ja et ka see koda siin peaks võimalikult kiiresti ettepaneku läbi vaatama. tunni aja pärast alustab äh, läbirääkimisi ka nõukogu. ma eeldan, et äh, Te aitate kaasa oma oskuste ja teadmistega ja ma eeldan, et me kasutame siis seda ajaraamistikku, mis meil kasutada on, selleks, et me saame siis eh, Olafi ja Euroopa prokuratuuri jaoks välja töötada sätted, mis hakkavad kehtima pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, härra volinik, esitlemast õiguslikku alust. Te viitasite mm, viitasite juba paralleelidele, kattuvusele ja erinevustele. nüüd äh, härra Ailet, keda volinik kiitis ja äh, ki-, kiidetavat alguses ei olnud, sellepärast et NATO takistas teda, aga aga nüüd äh, olen ise raportöör, Olafi raporti osas ning tahaksin härra volinikule vastata. meil on praegu võimalus nii Euroopa prokuratuuri mandaadiga, see on selge, äh, kui ka Olafi mandaati selgitada, et Olafi ülesanne on haldusuurimised. see tähendab, et me ei saa enam lubada seda, et Olav potentsiaalselt kriminaalõiguslikke uurimisi toimetab haldusõiguslike vahenditega. see on praegu suur probleem. sellepärast, et et see, see tekitab äh, märkimisväärselt raskusi mm, menetlusosaliste ja menetluslike õiguste tagamisega ning äh, ka selle võimalusega, et, et uurimisest saavad teadlikuks isikud, kes ei peaks saama. niisugust, niisuguseid asju tuleks vältida, samuti tuleks vältida dubleerimist Olavi ja Euroopa Prokuratuuri vahel ning see ei ole väga lihtne, kui vaadata komisjoni ettepanekut me peame kiiresti lahendama ära äh, pädevusvaidluste probleemid ähm, ja vältima nende tekkimist prokuratuuri ja Olavi vahel, et prokuratuur saaks edukalt toimima hakata. Euroopa prokuratuur on väga ähm, märkimisväärne organ Euroopa tasandil, millel on oma pädevus, oma võim ning äh, mis on sellel tasandil tõesti niisugune esimene eksperiment ning seetõttu peaks, peaks Euroopa prokuratuur olema niivõrd tugev kui võimalik. kui prokuratuur mingil põhjusel blokeeritakse ja toimida ei saa, siis tuleb eh, need probleemid kiiresti lahendada, mitte aga üritada paralleelseid organeid luua, mis eh, peaksid hakkama prokuratuuri tööd tegema selleks eh, ebasobivate vahenditega mina olen valmis kõik tegema selleks, et Euroopa prokuratuur toimiks nii, nagu ta toimima pean, peab. nii et küsimus võimalikust Euroopa prokuratuuri töö blokeerimisest on, on asi, millele peame kindlasti tähelepanu pöörama. ja, ja siin komisjoni komisjoni ettepanek ei ole piisavalt side, sidus Olafi osas seoses sellega, et kas Olav peaks prokuratuuri nõudel uurimist alustama. siis kümnepäevane tähtaeg, eh, mille jooksul Euroopa prokuratuur peab Olafi taotlusele vastama. Eh, see, seda on raske ette kujutada, kuidas see toimima hakkab. tõenäoliselt tuleks ka siin natukene korrigeerida praegust sõnastust ning eh, meil on vaja niisugust ristkontrolli mehhanismi, automaatset mehhanismi, aruandlusmehhanismi ja täiendava uurimise mehhanismi. meil on kolmekümnepäevane vaide esitamise võimalus eh, prokuratuurile Olafi uurimisega seoses ning see annab prokuratuurile niisuguse rolli, mida tal olema meie hinnangul ei peaks. sest EPPO peaks siin hakkama äh, lahend-, põhjendama vastust sellele vaidele. Olav peaks eh, tegelikult paralleelse uurimise alustamiseks EPPO eh, loo, loa saama ning seda tähtaega peaks vähemalt pikendama, sellepärast et kolmkümmend päeva on eh, tegelikult väga-väga ambitsioonikas tähtaeg juba Olafile ja Euroopa prokuratuurile saab see täpselt sama olema ning äh, seetõttu pole põhjust eeldada, et äh, seda lihtne järgida. siis on küsimus juurdepääsust konto andmetele, see läheb väga kaugele, seda me peame veel põhjalikumalt analüüsima ning advokaatide seisukohad äh, võtma. ning küsimus haldusuurimistest ning nende võimalikkusest liikmesriikides Eh, vajab täiendavat läbitöötamist. seetõttu peaks juurdepääs informatsioonile, mis liikmesriikidel on, ehm, olema parem, olema ulatuslikum. ning eh, üks, üks nõrk, nõrku punkte või puudusi praeguses eh, Olavi määruses ja, ja me oleme sellega juba tegelenud, seitse aastat võttis see aega ja ja tegelikult ja, ja kui te räägite sellest, et me peaksime kiiresti töötama, siis see kolmsada muudatusettepanekut, mis meil on, see võtab lihtsalt aega, mitte midagi ei ole teha. nõukogus võtavad asjad ka aega ja nõukogu ei ole väga huvitatud sellest, mis Brüsselis toimub. Neid huvitab pigem see, mis toimub liikmesriikides ning Järelevalvenõukogu kriitikat soovime me arvesse võtta uues aastaaruandes seoses läbipaistvuspuudusega, puudustega ning eh, seoses sellega, et menetlusosaliste õigusi piiratakse põhjendamatult. me peame tagama, et info laekub eh, prokuratuurile võimalikult ruttu, niipea kui saavad tead-, teatavaks asjaolud, millel on karistusõiguslik tähendus. lävend, mis on ette nähtud, võiks saada PIF direktiivi põhjal probleemiks seetõttu tekibki küsimus, mis on siis nende piirväärtuste või summadega. prokuratuuri määrusest selgub, et informatsioonid, informatsioon peaks tulema liikmesriigi asutustelt ja siis tekib täpselt sama olukord nagu enne Olafi asutamist, et mida, härra volinik, teeme me juhtumitega, niisuguste kriminaalõiguslike juhtumitega, mis, mille summad jäävad alla prokuratuuri äh, rahalist piir, piirmäära ning siis äh, on probleeme veel äh, võrdse kohtlemisega ning sellele on viidanud Järelevalvenõukogu ning me usume, et meil tuleks luua mehhanismid, mis takistavad äh, kuritarvitusi peadirektori poolt või surveavaldust peadirektorile ning oleksime tänulikud, kui Järelevalvenõukogu näiteks praegu käimas olevad uurimised üle võtaks volinike suhtes ja räägiks sellest, sellepärast et praegu meil selle kohta piisavat infot ei ole. oleks oluline küsimuses, kuna mingi uurimine alustatakse, et, et siin tekiks kohustus teavitada Järelevalvenõukogu kõigis, kõigi juhtumite puhul, mille mm, osas peadirektor on teinud otsuse uurimist alustada. ning siis praegu on kuuskümmend neli juhtumit uurimise all ning me ootame põnevusega nende tulemusi. palju jätab soovida, palju jätavad soovida järelmeetmed liikmesriikides Olavi uurimistele? probleem on selles, et liikmesriikide asutused ei saa, ei tohi või ei või või ei taha kasutada Olavi äh, uurimise tulemusi ja ja seda infot ei kaitsta piisavalt. me ei tohiks lasta käest võimalust praegu läbi prokuratuuri äh, loomise Äh, koos tema karistusõigusliku pädevusega see probleem lahendada ning äh, tugevdada ka menetlusosaliste õigusi. Äh, mulle valmistab muret, härra volinik, see, et meil ei ole praegu koostatud uurimust haldusmenetluste, haldus halduslike karistusmenetluste kohta ja uurimiste kohta liikmesriikides ja selle kohta, mida nad saavad teha ja mida mitte. nii oleks võimalik paremini panna koos toimima Olav ja liikmesriikide asutused. ma olen neliteist aastat juba parlamendis ning äh, ühes punktis ma olen teiega täiesti päri, et kõik see on võtnud liiga kaua aega. aga igal juhul need puudused, mida me näeme, me peame nendega tegelema. ja me ei tohi seda võimalust käest lasta me sooviksime, et Olav kasutaks prokuratuuri tulekut selleks, et oma pädevust eh, finantsuurimistes ja eh, raha tagasivõitmises tugevdada. me näeme, et, et siin on olukord paranenud. me näeme, et, et praegu on tagasivõitmisi vähem, see sum-, need summad on vähenenud. ning tekib küsimus, miks me, meil ei õnnestu tagasi võita raha, mille osas Olav on soovituse teinud. me oleme vaadanud ise näiteks Ungari kohta koostatud aruannet. ja kui me regionaalasjade peadirektoraadiga rääkisime, need ei ole veel viimased asjad, aga viimased, viimased äh, dokumendid on palju paremad, aga siiani ei ole komisjonil õnnestunud Ungarist ühtegi eurot tagasi saada. tõukefondide raha ning ma saan öelda, et eh, arvukad Olafi uurimised, mis meil on olnud, osutavad sellele, et meil on siin põhimõtteline probleem ning, eh, ning seda probleemi me peaksime samuti käsitlema. nii et menetlusõigused on üks nõrk koht. päris palju äh, kriitikat on selle kohta tulnud kaitsjatelt üle Euroopa ma ei tea, kas on õnnestunud, kas, kas me saame oodata selle probleemi lahendusega aastani kaks tuhat kakskümmend üks või teise etapi ülevaatamiseni, ma tean, et minu büroos on ka inimesi, kelle karjäär on saanud hoobi seetõttu. ja kui ma pean neile inimestele nüüd ütlen, ütlema, et ei, nüüd me peame veel ootama kolm või neli aastat, siis see, see ei ole hea tunne, millega ma seda teeksin nii et see teema vajab täiendavat kaalumist ja ma loodan, et nõukogu on valmis seda küsimust samuti käsitlema. senised arutelud nõukoguga näitavad aga, et nõukogu need küsimused ei huvita. meie soovime tagada, et järelevalve nõukogu regulaarselt eh, saaks kätte Olafi kokkuvõtvad aruanded, mille Olav esitab liikmesriikide asutustele. meil on kõigil meeles eh, see teater, mis oli eelmisel aastal ja me ei soovi, et see korduks menetlus ja põhiõigused. komisjon ise on kaks korda eh, pannud ette luua põhiõiguste ja menetlusõiguste tagamise agentuuri. Ehm, aga sellele alternatiivina võiks suurendada järelevalvenõukogu pädevusi ja lisada talle personali komisjonilt on kaks või kolm ettepanekut olnud, need on tagasi võetud, aga sest probleem on keeruline, ma ei tea, kas õnnestub see seekord lahendada, aga aga ma üritan omalt poolt kõik selleks teha. õiguslike aluste killustatus jääb samuti probleemiks. meil on palju otsuseid institutsioonilistes äh, dokumentides ja viidetes, vähemalt kolm õiguslikku alust on, mis puudutab tööd liikmesriikides. uus komisjoni ettepanek ei käsitle seda probleemi ning prokuratuuri määrusega lisandub veel üks õiguslik alus, see tähendab, see olukord muutub veel keerulisemaks. seetõttu usume, killustatuse küsimus, me peaksime vähemalt üritama eh, oma eh, sise, sisemiselt ja eh, seda lahendada või vähemalt käsiraamatu või juhendi tasemel ja proua Ajala on, on siin oma ettepaneku teinud. Äh, menetlusõigused on siin väga oluline. Äh, vabandust, mul läks ka päris palju aega nüüd kõige selle esitamiseks. tahaksin nüüd anda sõna kolleeg Koonile, kes on meie variraportöör, palun. ja danke schön, Frau Vorsitzende. aitäh, esimees, suur tänu, volinik, komisjoni ettepaneku tutvustamise eest ja teie selgituste eest. ühes punktis tahan teid toetada nimelt selles, et me tõesti peaksime pöörama tähelepanu sellele, et meil on äh, korralik ajakava paigas selleks, et prokuratuur saaks siis aastal kaks tuhat kakskümmend oma töö üles võtta ja saaks seda siis teha mõistlikult ja ka, et õiguskindlus oleks tagatud. Äh, näen ka neid probleeme, mida kolleeg välja tõi, aga ma arvan, et äh, me peame tõesti praegu mõtlema selle üle, kas meil on vaja neid sügavapõhjalisi reforme teha igal pool või et kas me tõesti viime selle reformi läbi kahes etapis, nii nagu komisjon selle välja pakkus, selleks et prokuratuur saaks siis mõistlikult oma töö käima lükata mul on väga hea meel selle üle, mida öeldi käibemaksu kohta ja mida komisjon ka selle kohta välja pakkus. et meil on vaja paremat äh, koostööd nii Euroopa tasandil kui ka institutsioonide vahel ja ma paluksin volinikku, et ta ka täna nõukogus selle küsimuse tõstataks, sellepärast et liikmesriikide valmidusega on meil siin ilmselgelt probleeme. Nad äh, tõesti ei ole valmis Olafi edastatud informatsiooni äh, süvenema ja juurdlusi läbi viima ja tõesti palun teil edastada siis see sõnum, et me ootame liikmesriikidelt selles valdkonnas parandusi mul on ka mõned küsimused. küsimus teile, proua esimees, et kuidas teie seda ajakava endale ette kujutate, juhul kui me siin tõesti nii palju muudatusettepanekuid kavatseme teha ja teie, härra volinik, kui tõesti Euroopa prokuratuur peab hiljemalt aast-, aastal kaks tuhat kakskümmend oma töö üles võtma, et millal siis me peaksime olema parlamendis selle teksti vastu võtnud? ja konkreetselt, kuidas Olafi ja Euroopa prokuratuuri koostöö riiklike õiguskaitseorganitega peaks välja nägema, sellepärast et prokuratuuril ei ole ju mingeid juurdlusorganeid, nii nagu me seda endale tavaliselt ette kujutame ja mis saab siis, kui meil on kaasatud liikmesriigid, mis osalevad nii, eh, kui meil on eh, prokuratuuri puhul siis liikmesriike, mis osalevad ja teisi, mis mitte, et kuidas need juurdlused siis teie arvates peaksid välja nägema? ma oleksin väga tänulik, kui te nendele küsimustele vastaksite ja ootan juba põnevusega koostööd teiega. aitäh, kolleeg Klints, palun. aitäh aitäh, volinik, aitäh, proua esimees. Olavi määruse ülevaatamine on tõesti pakiline. siin on nii võimalusi kui ka riske. minu arvates kodanik ei saa väga palju aru sellest, kuidas Olav töötab ja sellepärast, kuna ta ei tea täpselt, et Olav äh, vastutab siin tõesti ainult haldusõiguslike juurdluste eest, äh, siis on ta ka Olavi töös pettunud ja nüüd selle määruse ülevaatamine annab meile võimaluse kodanikele selgitada, mis on ülesanne Olafil, miks sisse viiakse Euroopa prokuratuur ja mida on tulevikus mõlemalt organilt oodata. ja sellepärast ei ole tähtis mitte ainult määrust üle vaadata, vaid meil on vaja ka väga selge ja sihipärane kommunikatsiooniprotsess käima lükata. me teame, et Euroopas on praegu suuri probleeme ja et Euroopa projekt kohe kindlasti ei lähe edasi nii, nagu meie seda sooviksime. ja selleks, et hoolitseda selle eest, et kodanikud ei oleks äh, veelgi rohkem pettunud, peame me neile selgeks tegema, mis on võimalik, mis mitte, mida neil tasub meilt oodata ja mida mitte. praegusel hetkel kodanikud äh, ei ole võimelised vahet tegema sellel, et äh, pettustevastane amet ei saa prokuratuuri juurdlusi läbi viia ja siis, kui kodanik kuuleb probleemidest äh, või isegi kuritegudest, siis ta ei saa aru, miks mitte midagi ei juhtu ja just sellepärast on meil vaja siin selgitustööd teha. Need eesmärgid, mis on nüüd paika pandud selle reformi jaoks, on täiesti selged, siin ei ole tõesti öö, äh, vaja kahelda see, et on nüüd kaheetapiline reform ette nähtud, on minu arvates ka mõistlik, sellepärast et parlamendi ja komisjoni ameti, töö, ametiperioodid lõpevad ju aasta pärast hiljemalt. aga väga sel-, tähtis on see, et me paneksime siiski paika selle, kuhu me jõuda tahame ja selles osas on mul küsimus. kõik näeb praegu välja nii, et kõik on selge, et Olav jääb äh, alles teeb prokuratuuriga koostööd ja me lükkame prokuratuuri töö käima. kodanik, kui me väga selgelt ei selgita seda, kui me ei too väga selgelt välja ülesandeid, siis arvab kodanik, et uus amet loodi, et noh, nad äh, ei saa ikka veel oma tööga Brüsselis hakkama, neid äh, ameteid ei ole piisavalt ja siis nad loovad veel ühe uue ameti just sellepärast on nii tähtis, et me teeksime vägagi selgeks, et tegemist ei ole mitte ainult uue ametiga, uute ülesannetega, vaid et on midagi, mida meil on ka tõesti pakiliselt vaja, aga siis peavad ka liikmesriigid kaasa mängima. ja nüüd tekibki küsimus, kas me nüüd pikaajaliselt, kui me selle teise etapi käima lükkame, et kas meil on siis tõesti vaja kahte organit, Olafit ja EPOt või kas me peaksime siiski mõtlema Olafi ja Euroopa prokuratuuri kokkupanemisele. meil on väga paljudes liikmesriikides ju tegelikult öö, ähm, prokuratuurid, äh, mis tegelevad nii haldus- kui ka karistusõiguslike rikkumistega ja kus on siis need kaks erinevat poolt kokku pandud, ka Saksamaal näiteks. kodanik ei saa sellest aru, et Olav viib läbi kümneid juurdluseid aga lõppude lõpuks tulemuseks ei ole midagi kodanik ei saa aru, et tehakse küll tagasimaksenõudeid äh, välja makstud vahenditele, aga tegelikult sentigi tagasi ei maksta. kui me seda ei muuda, siis me ei, ei suuda vähendada kodanike meeleheidet, otse vastupidi, frustratsioon kasvab, see kõik on vesi populistide veskitele ja nad kasutavad kõiki neid fakte selleks, et Euroopa projekti maha lõhkuda. me peame tõesti mõtlema kuidas me saame kodanikke positiivselt mõjutada, see on võimalik, aga me peame seda siis ka õigesti tegema. me peame tõesti hoolitsema selle eest, et arvestatakse piisavalt kõikide õigustega ja et keegi ei saaks meile ette heita, et kavatsused äh, reformiks olid head, aga tegelikult me unustasime ära üksikisikute õigused. mis puudutab ajalist raamistikku, siis selle kohta on kõik öeldud kui ma kuulen, mida meie esimees ütles ajakava kohta, ta rääkis siin neljateistkümnest aastast, mina olen selle aasta algusest äh, siin komisjonis ja tõesti äh, külmavärinad tulid peale ja loodan, et tulevikus läheb asi paremini ja kiiremini tõesti, kõik on tähtis, mõistlik ja hea, aga siin on nii võimalusi kui ka riske ja me ei tohi unustada, et kui me seda tööd hästi ei tee, siis tegelikult me suurendame kodanike meeleheidet. nüüd, kui variraportöörid on sõna saanud, on veel kaks kolleegi, kes sõna tahavad saada. Äh, sõna ja proua Ajala Sender, nii kaks minutit maksimaalselt. suur tänu. ma olen tänulik et tulite täna siia ja edastasite meile ka selle töödokumendi, mis annab aimu nende murekohtade kohta, vastuseid nendele muredele, mida me oleme juba mõnda aega teiega jaganud. selles osas, et pole piisavalt ära kasutatud neid võimalusi, mida määrus annab. praegu meil on ju vaja tugevdada seda lähenemist, see puudutab ka Euroopa prokuratuuri ameti loomist. Te rääkisite usaldusväärsusest ja ma tahtsin teada, kas komisjon peab silmas ka äh, seda, kui oluline on tunnustada selle kahe asutuse vahelist seos, sellepärast et muidu tekib selline hall ala, me ei tea, kes mida täpselt teeb ning äh, see kõik muudab äh, olukorra väga keerukaks. seega mina eelistaksin, kui me täpsustaksime neid halduskohustusi, millega Olav tegeleb Need peavad olema nii üksikasjalikud kui võimalik ning äh, see hierarhia peab olema väga selge, muidu on tegemist halli alaga. meil on vaja ka teatud menetluslikke tagatisi. õiguslik alus peab olema täiesti selge, et vältida segadust, aga nüüd oleme olukorras, kus Olafi sõltumatus on sattunud ohtu. ma ei ole praegu kindel, kuidas see kõik täpselt välja nägema hakkab, aga me peame tugevdama ka uurimiskomisjoni tööd, nüüd äh, analüüsi nõukogu rolli saab ka tugevdada selleks, et äh, oleksid tagatud need menetluslikud tagatised. kolleeg Salafranca, palun. aitäh. Un tema de naturaleza compleja, creo que. härra Salafranca, tegemist on väga kompleksse küsimusega. Euroopa prokurat-, prokuratuuri töö käimalükkamine annab meile võimaluse õiguslikku raamistikku harmoniseerida ja erinevaid tekste konsolise-, konsolideerida. me oleme siin äh, taganud väga tähtsa võimaluse olemasolevate probleemide lahendamiseks ja ma arvan, et äh, siin on üks väga tähtis punkt, mida tasub välja tuua. see, kuidas me Olafisse suhtume töödokumendis on seda väga selgelt välja öeldud, kas me soo-, tahame saada sõltumatut ametit, mis vastutab haldusõiguslike juurdluste eest ja arv-, seda siis Euroopa Liidu finantshuvides või kas Olav peaks olema Euroopa prokuratuuri allüksus? siin on erinevaid küsimusi nii siseste kui ka väliste menetluste kohta koostöö kohta liikmesriikidega, õiguslike tagastiste kohta ja nii edasi. meil on jällegi suurepärane võimalus, mul on hea meel, et see dokument on välja toonud kõik erinevad võimalused ja väga paljud punktid, millest me peaksime rääkima ka teiste äh, õigusloojatega ja nüüd on meil see võimalus, me saame siin korra luua ja saame kõrvaldada selle pädevuste alase segaduse kahe organi vahel. siin ei tohi olla mitte mingit tüli pädevuste küsimuses, seda on Euroopa Liidus juba praegu liiga palju. ja meil on nüüd võimalus väga selgelt öelda, kuidas need kaks erinevat ametit peaksid pettuste vastu võitlema ja Euroopa Liidu finantshuvide eest seisma proua esimees, mul on veel üks punkt. me peame ju mingil hetkel hakkama rääkima komisjoni ettepanekutest, oma arvamuse välja ütlema, me peame oma arutelud lõpetama ka selle üle, kuidas meie arvates need ametid tuleb üles ehitada. aitäh. aitäh ja nüüd on teil sõna, härra volinik. aitäh, proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu nende väga asjalike ja mõistetavate ettepanekute, kommentaaride ja ootuste eest. kompetentside, pädevuste paikapaneku puhul tuleb kindlasti vaadata seda, kuidas vältida tüli ja ebaselgust, et ei hakataks madistama siis tulevikus selle üle, et kes vastutab mille eest. ja selge on see et Euroopa prokuratuuriga läheme me nüüd valdkonda, mis on riiklik, piirkondlik ja kohalik ja Euroopa Liidu loomisel keegi ei äh, olnud midagi sellist ette näinud, meil ei ole siin vundamenti. Euroopa Liit loodi nii, et kõigepealt oli komisjon ja siis parlament ja nõukogu ka aga kuidagi ei olnud kaasatud erinevaid ameteid ja agentuure. sellepärast oli eelarve puhul selge, siin on otsemaksed põllumajanduse jaoks, oli selge, palju talunik saab, seal ühtekuuluvuspoliitika, jällegi jagatud vastutus, sõlmiti selle kohta leping ja täideviimine oli liikmesriikide, ministeeriumite, kohalike omavalitsuste ülesanne. meie olime täiesti kõrvale jäetud meie põhimõtteliselt olime lihtsalt selline kassa või sekretäriaat, mis raha välja maksis. ja just sellepärast äh, olidki meil liikmesriikide jaoks direktiivid, mitte määrused, et nad saaksid ise otsustada, mida nad millal jõustavad ja viimastel aastatel on üha rohkem välja töötatud määruseid ehk siis otse Euroopa Liidu poolt paika pandud menetlused. ja kaasaegses eelarves on meil ka palju programme, mida me otse haldame, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastamine, rahastu. meie otsustame, mida me rahastame, kas see on Fermani tunnel, Brenneri tunnel, Rail Baltic ja see tähendab seda, et viimastel aastatel me oleme saavutanud selle, et Euroopa Liit on projektidel lähemal, on lähemal äh, tegelikel kasusaajatel, lähemal inimestele. siiamaani probleemide vastases, pettuste vastases võitluses kui oli tegemist väljaspool Brüsselit olevate projektidega, sõltuvuses kohalike ja riiklike ametivõimude tööst. kui avastati aga pettused, siis meie vastutasime. kui aga küsimus oli selles, et kas näiteks teadusprojektide puhul, ühtekuuluvuspoliitika projektide, taristuprojektide puhul kontrollida seda, kas on olnud mingeid probleeme, siis meie sõltusime kohalike ametivõimude konstruktiivsest koostööst, prokuratuuride ja haldavusasutuste koostööst, seda ka tagasimaksete nõude pärast. ja meil oli kakskümmend kaheksa liis-, liikmesriiki ja kakssada kaheksakümmend erinevat piirkonda ja muidugi kõik ei olnud piis-, ühtemoodi konstruktiivsed ja koostööaltid. noh, kui on kakskümmend kaheksa, siis on täiesti selge, et kõik ei ole võrdsed mõned saavad ühes valdkonnas paremini hakkama, teised teises. aga ei ole nii, et samad äh, riigid on samas valdkonnas või ühes valdkonnas kõige paremad ja alati. nüüd mõlemad Hispaanias sõbrad võtsid sõna ja ka väga paljud sakslased ja see on see arrogantsus, mis sakslastel on ja me nägime juba jalgpalli puhul, et sellest pole mitte mingit kasu. me peame tõesti tunnistama, et on uued liikmesriigid, millel on vaja veel natukene aega selleks, et nad saaksid oma haldusorganeid niimoodi üles ehitada, et nad oleksid kooskõlas meie demokraatliku nägemusega ja tihti ega koostöö uute ja vanade liikmesriikide vahel ei ole alati konstruktiivne, tihti pigem vihavaenulik ja eriti siis, kui on vaja uurida pettusi. meie sellegipoolest lähtume sellest filosoofiast, et meil on koostöö, koostöö Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel. ja sellepärast me ei ole ka väga selgelt mõlemat organit äh, üksteisest eristanud. me leiame, et tuleb teha koostööd, aga tuleb nüüd praktiliselt vaadata, kuidas see siis toimima peaks. seda peavad tegema siis äh, prokuratuur, Olav ja erinevad operatiivsed üksused. ja sellepärast äh, mina või siis minu järeltulija ehk siis komisjon üleüldiselt tahaks kahe-kolme aasta pärast äh, üle vaadata operatiivse töö ja analüüsida, kas meie ettepanekutest piisab, kas on vaja veelgi rohkem eristada või kas selline paindlik koostöö on, tasub ennast ära. hallid tsoonid, kattuvused, seda on igal pool. ma tean näiteks peadirektoraatide vahel piisavalt halle tsoone. Äh, näiteks ka meil komisjonis, kui digitaalvolinik on kiirem kui tööstusvolinik või vastupidi, siis äh, majandus või digitaalmajandus on valdkond, mida vaatab siis läbi üks või teine peadirektor, vastavalt sellele, kumb on kiirem. ma olen siin tõesti väga palju sisemisi arutelusid näinud selle kohta, et kui tuleb ettepanek komisjonilt, et kes siis siin parlamendis on vastutav komisjon, kas sellega tegeleb õiguskomisjon või eelarve kontrolli komisjon või hoopis tööstuskomisjon või keskkonnakomisjon tihti ei ole ju kindel, milline komisjon on pädev ja vastutav. me oleme kõik juba siin nii mõnegi aasta elanud sellel planeedil ja me teame, et pädevusküsimustes, tulevaste seaduste küsimuses kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend, me ei saa seda kõike panna artiklitena kirja. meil on vaja konstruktiivset koostööd ja kompromissivalmidust. koostöö peaks olema kõige tähtsam ja sellegipoolest nii, et ülesanded on selgelt piiritletud. minu jaoks on tähtis ka Olafi stabiliseerimine. Olafit ei tohi kahjustada Euroopa prokuratuuri loomise kaudu. ei personali küsimustes, et siin ametikohad viiakse üle. ma arvan, et see lahendati tõesti väga hea õiglase paketiga ega ka rahaliselt ning samamoodi ei tohi kahjustada ka õiguslikult äh, või siis ka oskusteadmiste osas. meil ei ole praegusel hetkel enam võimalik muuta seda, mis on määruses, ei ole nii, et me siin võtame tagasi kõik selle nüüd, mis on äh, prokuratuuri määruses, äh, Olavi määrusega tagasi. prokuratuuri määrus on olemas koos kõikide oma tugevuste ja paari nõrkusega ma palun teid, et nüüd, kui uus peadirektor tuleb ja oli näha, kuidas äh, peadirektori kohusetäitja tõesti väga hästi oma ülesannetega hakkama sai, andke Olavi peadirektorile ka piisavalt kaalutlusõigust, kui, milliste juhtumitega tegeleda, millistega mitte, kui kaugele ta erinevaid juurdlusi viib ja milline on tulemus Äh, Olafi peadirektori kontrollimine on tähtis, aga tegemist peaks olema siiski peadirektoriga, mitte mingi öö, äh, kõrgema kategooria sekretäriga. tegelikult äh, prokuratuuri ja Olafi puhul äh, karistus õigus ja varade kaitse on need kaks kõige tähtsamat eesmärki. karistusõiguse eest vastutab prokuratuur, varade kaitse eest eelkõige pettuste vastane amet. Te kritiseerisite seda, et äh, rahade tagasimaksed äh, ei toimi nii, nagu peaks. see, mida Olav on öelnud või teinud, Olav teeb ära eeltöö, teeb soovitused rahade tagasinõudmine ei ole Olafi ülesanne. Olav ei ole siin mingi kohtutäitur, seda teevad siis juba vastutavad peadirektorid, saab vaadata siis tõesti, et kus on edukvoot suurem, kus väiksem. näiteks äh, teadus- ja arengu peadirektoraat, eelarve peadirektoraat ja ka teised peadirektoraadid vastutavad siis rahade tagasinõudmise eest, seda vastavalt Olafi soovitusel. ja noh, on täiesti selge, et mingid vahendid jäävad siis nõudmata. Te rääkisite ka kolmekümne päeva nõudest. see ei ole mingi selline välistav tähtaeg prokuratuur peab lihtsalt kolmekümne päeva jooksul ütlema, et jah, me tegeleme sellega, aga prokuratöör võib ka hiljem veel korrigeerida suhteid Olafiga. nii et tegemist on lihtsalt tähtajaga esimeseks otsuseks, mitte tähtajaga, pärast mida enam ei ole võimalik midagi enam teha, sest kolmekümnele päevale järgnevad järgmised kolmkümmend päeva, kus tehakse veel menetluslikke otsuseid mul on lõpetuseks teile kaks ettepanekut. ma tõesti tahaks, et enne teie ametiperioodi lõppu saaksime me nimekirja reformi mõtetest. et äh, ja siis saaks komisjon öelda, et noh, mingil hetkel aasta pärast pärast äh, seda, kui uus komisjon on oma tööd alustanud, hakkame me läbi viima teist sammu, teist etappi ja ka siis äh, vaadatakse täpselt, millised on teie ootused ja vaadatakse see nimekiri siis järjest lihtsalt läbi. ja teiseks, üks õiguslik alus. seda ei ole meil võimalik praegu veel teha aga ma tõesti leian, et nii tagi, digitaalselt kui ka paberi peal võiksite te saada dokumendi selle kohta, kus on kõik õiguslikud alused, kõik määrused, kõik artiklid, mis puudutavad Olafit ja pettuste vastast võitlust, et tegemist oleks nii-öelda käsiraamatuga äh, pettuste vastaseks võitluseks ja seda võiks siis paralleelselt välja töötada kuni järgmise aasta lõpuni, aitäh! aitäh, härra volinik, ma tean, et te peate lahkuma, aga siiski on mul paar märkust Zeitplan, Zeitplan. mis puudutab ajakava, ajakava ei muuda see, et kui ollakse veidi edasipüüdlikum, hoopis vastupidi. see ajasurve, mis meil praegu läbi prokuratuuri määruse on tekkinud, on suurepärane võimalus, ainus võimalus, mis meil on, selleks, et nõukoguga paar asja selgeks rääkida. see kaheetapiline menetlus, see jääb toppama nõukogus meil võidakse lubada ükskõik mida, aga reaalselt see ei materialiseeru. viimane äh, Olafi määrus, sellega läks viis aastat ja see ei olnud meie süü. ning seetõttu saan ma öelda vaid, et äh, see ajasurve, mis praegu, jumal tänatud, on tekkinud, seda me peaksime kasutama. et asjad hakkavad liikuma ning äh, see annab meile võimaluse kõrvaldada puudusi, olulisi puudusi, millest komisjoni ettepanek ei räägi ma, ma ei räägi, et me saame kõik ära teha, me ei ole siin selleks valmis, need on keerulised õiguslikud küsimused, aga paar asja tuleb ära lahendada. paraku äh, äh, on siin sõna võtnud ainult sakslased, äh, tänu hispaanlastele, kes sõna võtsid, see on viimane sisuliselt tööpäev, mis parlamendil on ja ikka on täpselt seesama. ma ei tea, kas see on arrogantsiga seotud või rumalusega seotud või on need kaks asja ühen-, ühinenud kuidagi, aga igal juhul äh, Äh, kompetentsi pädevusvaidluste äh, kõrvaldamisest oleks palju kasu. paratamatult on neid pädevuskattuvusi äh, ja näiteks komisjoni ja, ja parlamendi vahel on, on see, on neid ka olnud ja kui me neid õiguslikult ei, ei kõrvalda, siis pärast on väga palju tööd selle puntra lahti harutamisega. igal juhul tuleks selgelt välja öelda, mida teeb üks ja mida teeb teine ja niikuinii tekib halle tsoone ja me saame vaielda nii palju, kui tahame, kes, kellele see meeldib, eh, need võimalused jäävad alati, aga igal juhul peaksime andma võimaluse prokuratuurile, et prokuratuur tõesti saaks oma tööd teha. Euroopa prokuratuur peab tegema seda, milleks ta loodud on, sest vastasel juhul tekib see, see oht, millest rääkis kolleeg Klints, et et eh, inimesed tajuvad, et on loodud lihtsalt uus asutus ja asjad endiselt ei toimi. ma tean, härra volinik, te peate lahkuma aga ma rõhutan, et kui me Olafit vaatame, siis on näha, et asjad on palju arenenud, aga arenguruumi on palju veel ja kakskümmend aastat on meil Olaf juba olemas ja miks see niimoodi on? see on minu küsimus, millega komisjon võiks tegeleda, võiksite selle edasi anda, mul on hea meel arutelu üle, mis tuleb, meie oleme õigusloome niisugune konstruktiivne pool, meie oleme alati valmis läbi rääkima nõukoguga no, ja ma üritan pärast suvevaheaega kohe selle asjaga jätkata, nii et meie oleme osa mitte probleemist, vaid lahendusest ja soovime teile meeldivat suvevaheaega, aitäh, et tulite ning sellega on käesolev päevakorrapunkt lõppenud. Äh, jätkame järgmise punktina, punktiga. number kolmteist. Olafi aastaaruande esitlus Äh, kahjuks me ei saa tulla teie peole, aga see jääb rohelisse nädalasse, härra Ailet. ning te, te näete, et isegi istunginädalal on keeruline kolleege siia kõiki saada. härra Ailet, ma annaksin teile hea meelega sõna Olafi aruande esitlemiseks, palun um,. Madam Chairman, thank you. suur tänu, proua juhataja. ma vabandan, et hilinesin ma kasutaksin trumbikaarti praegu, aga ilmselt oleksin pidanud lihtsalt ootama, mitte metroosse istuma. aga mul on suur au tutvustada teile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastast Olafi iga-aastast raportit. loomulikult peaksin alustuseks ütlema, et Olav kümme kuud Äh, sellest ajast oli juhitud Giovanni Kessle poolt ning saavutused on ähm, tunnustuseks temale, aga mitte mulle, kuid samas on see kogu Olafi personali pingutus, kes on andnud oma parima, et silmitsi seista nende raskustega, millega me kokku puutusime. ma tutvustan seda raportit nii nagu see kirja sai, ma ei hakka teile püüdma anda siin tasakaalukat ülevaadet kogu Olafi tööst, sellepärast et äh, seda te saate ise vaadata statistikast äh, ja täiendavatest dokumentidest, aga juba mõnda aega, mitu aastat oleme keskendunud Äh, teatud valdkondadele, et parandada ka kommunikatsioonistrateegiat, et äh, suuremad sõnumid jõuaksid selgemini kohale. tänavu keskendume pigem äh, sissetulekule, mitte kulutustele, kuigi enamik meie tööd puudutab äh, kulutusi, aga loomulikult olen valmis vastama kõikidele küsimustele, mis on meie tööga seotud, sõltumata sellest, kas see on ettekandes praegu käsitletud või mitte. seega oleme keskendunud suurtele rahvusvahelistele juhtumitele, kus meie pädevus toob potentsiaalselt kaasa muutusi maksumaksjatele. üle kolmesaja soovituse oleme kokku väljastanud ning soovitus tagasinõuteks on ligi üle kolme miljardi, see on nii suur summa, mida ilmselt tulevikus me ei näe, aga see puudutab paljusid pettuse uurimisi millega me jõudsime lõpule eelmisel aastal. Ehm, see puudutab ka Ühendkuningriigi alahindamist ning see puudutas ka teisi riike, mida käsitlen hiljem. Nende uurimiste kaudu, mis on esimesel slaidil ka kokku võetud, kokku üle tuhande valiku jõudsid lõpule, ligi kakssada uurimist viidi lõpule algatati üle kahesaja uurimise ning äh, oleme kaitsnud eelarvet pettuste eest, mis on ju ka oluline Euroopa kodanikke silmas pidades. selleks, et äh, lugejaid äh, aidata sisu mõistmisel, sest võtsin väga südamesse neid märkusi, mida öeldi täna ja ka varasemalt, mis puudutas just sõnumi edastamist. sest me tahame ju seda teha alati paremini, see ei ole alati väga lihtne. tulenevalt äh, õiguslikest tagajärgedest, mis puudutab seda, mida võib öelda uurimiste kulgemise kohta, distsiplinaarmenetluste kohta, aga igal juhul ürit-, üritame seaduse piires nii palju infot anda kui võimalik. seega kasutame seda raportit, et meie sisuline osa oleks selgem ja saaksime sellele ka tähelepanu juhtida. tegemist on tõenduspõhise lähenemisega ning see puudutab uurimisi, millega jõuti lõpule aastal kaks tuhat seitseteist peamised trendid puudutavad korruptsiooni, huvide konflikti, mis on huvitav äh, kontseptsioon, mida peab paremini mõista ja ka täpsustama väga paljudes kohtades. hankemenetluste manipuleerimine, mis mõjutab ka tõukefonde ning ka organiseeritud kuritegevus on kasutanud sellist lähenemist, et kasu saada kuna rohkem raha on kulutatud, nüüd põgenike aitamiseks, siis on tõendeid ka selle kohta, et petturid liiguvad sellesse valdkonda. oleme põhjalikult tegelenud sellega ning teadustegevused tekitavad ka jätkuvalt probleeme ning tolli poolt on meid selgeid näiteid selle kohta, kuidas rahvusvahelised kurjategijad üritavad vältida tollimaksude tasumist aga seda käsitlen hetke pärast. kõigepealt tahaksin teie komisjonis tutvustada ühte suhteliselt väikest juhtumit raha mõttes, üks poolteist miljonit, aga see on näide keerukast juhtimisest, mis hõlmas mitmeid liikmesriike. selle nimi oli operatsioon Paberloss see ei ole meie mõiste, vaid mõiste, mille panid meie kolleegid Itaalia Guardia di Finanzast, üks vanimaid partnereid, kellega me oleme teinud väga tihedat koostööd ja kes on ka siin saalis täna esindatud. plaan oli selline, et luuakse konsortsium mis äh, põhi on Itaalias, aga põhiasukohaga, aga tegutseb ka Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis selleks, et saada rahastust ehitamaks uut tüüpi hõljuk, mida saaks siis kasutada keskkonnaõnnetuste puhul, aga selgus, et see hõljuk, seda tegelikult olemas ei olnudki. kui mina käisin koolis viiskümmend aastat tagasi, siis me tegelikult eh, ehitasime hõljuki ja see liikus, aga see liikus ainult eh, tagasikäigul. seega see operatsioon paberloss, eh, selle hõljuki ei liikunud küll üheski suunas. me pidime läbi vaatama kaksteist tuhat finantstehingut, käisime kohal Itaalias koos Guardia di Finanza ja Londoni linna politseijõududega ning selle rahvusvahelise ülesehituse käigus raha lihtsalt kanti kõrvale, seal olid valekulutused, vale, vale võltsarved, olematud partnerid ning raha selleks, et tõendada, et raha olid äh, raha oli varastatud selleks, et tasuda hüpoteegi eest ühe vana maamaja tasumiseks. seega nüüd äh, on juhtum jõudnud Itaalias kohtusse ning nii palju kui võimalik on raha tagasi saadud oluline ei ole mitte niivõrd see summa, mis tõukefondide uurimise käigus on ju tegelikult suhteliselt väike, aga olulisem on see viis, kuidas kasutada kõiki võimalusi, mis on meie käsutuses, et äh, seista silmitsi piiri ülesse pettusega, kui see puudutab Euroopa Liidu eelarvet. aga nüüd äh, sissetulekupettused, nüüd Äh, alahindamine, mida tuvastati aastal kaks tuhat seitseteist, puudutab peamiselt äh, madala väärtusega kaupu, tekstiile, jalanõusid, mis jõuavad siia Hamburgi sadama kaudu, kuigi tollimenetlused on ära tehtud Ühendkuningriigis, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal ja Maltas ning puudujääk oli üle kahe koma kahe miljardi tegemist on organiseeritud kuritegevusega, sellepärast et mustrid muutusid väga kiiresti, petturid olid väga hästi kursis, kuidas täpselt kaupu liigutada, kui nad takistustega silmitsi seisid ja see muster kestab edasi, sellepärast et petturid nüüd otsivad uusi võimalusi, kuidas siseneda Euroopa Liidu turule. ja see oli äh, uus lähenemine. me ei olnud sellega võib-olla nii kursis, kui oleksime pidanud olema, nimelt väga madala väärtusega kaubad, aga väga-väga palju sest traditsiooniliselt äh, oleme silmitsi seisnud pigem kallimate kaupadega, näiteks äh, sigaretid, mis ei võta väga palju ruumi, mis ei ole nii mahukad. ning äh, teavitasime kõik kõiki osapooli, et ka madala väärtusega kaupadele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. petturid äh, tõid äh, kaubad sisse Hamburgi sadama kaudu, aga tollimenetlustega need tehti seal, kus arvati, et see on lihtsam. liikmesriigid jõusid, jõudsid sellele kiiresti järele. Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik ja Malta puhul pettused lõppesid aga teistes kohtades pettus kasvas ning nüüd on tõendeid selle kohta, et Ühendkuningriigis on see vähenenud või lõppenud, aga surve on tugevam jällegi teistes sisenemispaikades. nüüd jõuan väärtuslikuma tooteni ning teist tüüpi ohuni, see on antidumping Äh, maksud. siin on tegemist äh, Hiina tootjatega, mis ei ole sissetulekut toetavad meetmed, vaid küsimus on ebaõiglases konkurentsis ja sellevastastes meetmetes. aga loomulikult, kui reeglid on olemas, siis peame neid ka rakendama. meie saame sageli teavet äh, sektorilt, eriti Hiina tootjad, äh, kes toodavad päikesepaneele Hiinas, aga öeldakse, et äh, tootja on Taiwanis või Jaapanis ja me tegime esimest korda Jaapaniga koostööd selle raames. seda siin ei ole küll käsitletud, aga tasub eraldi mainida sest tegemist on fenomeniga, millega me ei ole varem silmitsi seisnud. pidime koostööd tegema Belgia, Hollandi ja Prantsusmaa tolliametitega ja ka Taiwan'i tolliametitega ning Olafi tolliüksustel on Kaug-Idas mitmeid äh, partnereid nüüd ja see oli väga tähtis Antwerpenis ja Taiwanis äh, kon-, viidi läbi kontrollid ja saime väga palju infot. üheksa uurimist jõudsid lõpule, kus finantssoovituste summa oli üle kahesaja miljoni euro ning see kaks miljardit Ühendkuningriigi juhtumi puhul oli üsna harukordne. kolmandas peatükis on selle kohta täpsemalt infot meie raportis juba täna hommikul on käsitletud finantssoovitusi ja ma olen väga teadlik, kui keeruline see teema on, sest esiteks meie saame teha ainult soovitusi. vastutus on poliitika kujundajate ettevõtete või kulutajate käest, et see raha siis tagasi nõuda. meie seda vastutust nende käest ära võtta ei saa ja ei peakski seda tegema, sest siis kaob ära motivatsioon neil oma tööd korralikult teha ning meie kalduksime oma eesmärkidest kõrvale. ma tean, et vahel me teeme soovitusi, mis on liiga kõrged harvem on soovitusi, mis on liiga madalad, aga igal juhul selle teemaga me tegeleme. tänavu vaatasime seda ühest konkreetsest vaatepunktist, vaatasime neid andmeid, mis meil on seoses tagasinõuetega, mis on tehtud meie soovituste põhjal ja liikmesriigid peavad me komisjonile andmeid esitama selle kohta ning äh, need soovitused, mis on tehtud, lähtudes sellest, mida liikmesriigid on teinud ja see puudutas nii kulutusi seoses tõukefondidega ja ka sissetulekutega. tulemused on üksikasjalikult ära toodud kolmeteistkümnendas ja neljateistkümnendas osas meie raportis, mis puudutas omavahendeid ja traditsioonilisi omavahendeid täpsemalt, siis arvutasime, et meie soovitused esindavad kaks koma kaheksa, null kaheksa viis prots-, kaks koma viiskümmend kaheksa protsenti, aga kõikide liikmesriikide soovitused kokku on kaks koma null üks protsenti teisisõnu, kui see arvutuskäik on õige, siis Olafi finantssoovitused olid suuremad kui liikmesriikide kontrollitegevused, aga see tuleneb ka sellest, et tegemist oli väga erakordse aastaga, kus soovitused, meie soovitused olid kokku summas üle kahe miljardi euro, tulenevalt ka Ühendkuningriigis toimunust ja nii edasi, aga kui me vaatame, mis andmed on meil ja tolliasutustel, siis isegi arvesta-, kui see erakordsus kõrvale jätta, on tegemist märkimisväärse arvuga. nüüd kulutuste poole pealt soovitused olid võrdselt null koma neljakümne kolme protsendiga kogumaksetest ja see on ligi viiendik liikmesriikide soovitatust mis on ka hea tulemus. rõhust, rõhutan siin kahte aspekti, mida mõõta ei saa, aga mis on samas väga olulised, kui me hindame oma tööd ja seda, kas me peaksime, kuidas me peaksime lähiaastatel edasi liikuma. esiteks heidutus, meil on heidutav mõju, mina arvan, et see on suurem kui ükskõik milline teine mõju, aga seda me mõõta ei saa, aga seda ei tohi samas unustada. ja teiseks äh, suurendaja mõju, kui konkreetse projekti puhul me reageerime jõuliselt, siis saavutame muutusi, mida selles, kuidas siseriiklikult asjad toimivad. ja ka seda ei saa kõrvale heita. nüüd jõuan hoopis teise teemani mis puudutab kõrgete standardite tagamist ametialases käitumises. see puudutab ka meie siseuurimisi. mina arvasin alati, et see on kõige keerukam ja tundlikum osa meie tööst. Teie, proua juhataja, olete ka juba pikka aega nende teemadega tegelenud. ilmselt ei pea teile meenutama Olafi uurimisi ja sõndmusi, mis on sellega seotud, mis on olnud vastuolulised. aga mul on tunne, et viimastel aastatel on olukord muutunud. sõltumata sellest, mida uudistes viimastel päevadel on käsitletud, siis kõige tundlikum ja keerukam valdkond on nüüd pigem tõukefondid ja nii see peabki võib-olla olema ja näitab, et me oleme saavutanud palju äh, edu, mis puudutab äh, ametialast käitumist institutsioonides, aga loomulikult on meil volitus äh, teostada uurimist ka personali osas ning äh, ka need institutsioonid nagu kõik tööandjad on silmitsi pettustega, see puudutab meditsiinilisi või muid valdkondi, on ka korruptsioonioht äh, meil ei ole sagedasti klassikalisi korruptsioonijuhtumeid institutsioonide sees, et et institutsioonide töötajaid äh, üritatakse mõjutada vastavalt, aga mõningaid juhtumeid on. seitseteist uurimist viidi lõpule, mis puudutas personali ränku, rikkumisi, kaheteistkümne puhul tehti soovitused. oluline on siin silmas pidada, et me viime läbi uurimise ja keegi, e, tulemuseks on see, et ta ei ole süüdi, nagu viimastel päevadel välja tuli, aga see on oluline, et süüdistusi analüüsitaks, kui tegemist on vanemametnikega ning siis saab öelda, et me vaatame nii süüdistajat kui süütusest süütust tõendavat äh, materjali ning ka siis, kui uurimine näitab, et keegi ei ole rikkumist korda saanud, ka see on edulugu. nüüd, mis puudutab süüdistuste esitamist ja siin on koostöö ka siseriiklike justiitsasutustega. see puudutab äh, väga mitmeid teemasid, mida, mis on siin täna hommikul ka juba kõlanud ning äh, kolme nädala pärast saan kõneleda kodanikuna. ma luban, ma kohe lõpetan. oleme saavutanud äh, süüdistuste esitamine seitsme, seitsme aasta jooksul on see olnud nelikümmend kaks protsenti, lähtudes meie soovitustest, mis on enam-vähem kooskõlas varasemate aastate tulemustega. loomulikult saaks veel paremini, oleme läbi viinud täiendava analüüsi nende otsuste kohta, kus siseriiklikud asutused ei ole lähtunud meie soovitusest. igal aastal vaatame seda juhtumipõhiselt. siseriiklikud prokuratuurid ei kipu kaaluma juhtumeid, kus tegemist on Euroopa Liidu huvide rikkumisega võrreldes siis äh, siseriiklike huvide rikkumisega. on tõendeid ka selle kohta, et mitte kõik liikmesriigid ei loe Euroopa, ei tõlgenda Euroopa Liidu õigusakte samal viisil. Ähm, kas tõendusmaterjalid või tõendid äh, on vastuvõetavad või mitte ning äh, identseid õigusakte näiteks Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias on ajaloolistel põhjustel õigusaktid on samad põhimõtteliselt mõlemas riigis, aga seda võidakse tõlgendada täiesti erinevalt, see on lihtsalt üks näide, näiteid on ka teistest liikmesriikidest. meie teeme soovitusi isegi kui me ei ole alati täiesti kindlad, sest meie ei pea seda otsust langetama, oleks viga, kui me seda soovitust ei tee, sest eh, lõpliku hindamise viivad läbi ikkagi teised. see puudutab ka Euroopa prokuratuuri võimalikku tööd ning eh, meie anname endast parima, et teha nii palju kui võimalik ja siis anname selle juhtumi edasi. nagu ma ütlesin, siis süüdistuste esitamise määr on sarnane varasemate aastatega seitsmeaastase perioodi lõikes. nüüd peaksingi vist lõpetama. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ma olen veendunud, et annan üle Olafi headesse kätesse meie maine on, et me viime läbi sõltumatuid uurimisi, meie sõltumatus ei ole kunagi olnud küsimärgi all ja ma olen veendunud, et minu järeltulija ähm, saab astuda eelkäijate kingadesse ning äh, ma tahaksin tänada Olafi personali, kes on väga mitmekülgne naised ja mehed, keda te tavaliselt siin ei näe, sest nad viivad läbi operatiivtööd ja mul on olnud suur au nendega koostööd teha. suur tänu teie aja ja kannatlikkuse eest ja annan oma parima, et võimalikele küsimustele vastata ning kui mina seda teha ei saa, siis minu järeltulija teeb seda härra Ailet ning suur tänu selle töö eest, mis on ära tehtud selle ettekande ettevalmistamisel nii teie kui teie kaastöötajate poolt. ma tean, et äh, küsimused, mis teile äh, esitatakse praegu, tegelikult oleks võinud esitada teie eelkäijale, kelle tööd te pidite jätkama. Äh, nüüd on siin tabel, mille ma ise olen lasknud koostada kus on siis eh, suletud juhtumid koos eh, soovitustega. miks koos soovitustega, sellepärast et, eh, et siin on olnud tulemus uurimisel. ning need juhtumid koos tulemusega suhtes kogu juhtumite arvuga kaks tuhat seitseteist näitavad, et oluliselt on langenud nende juhtumite arv, kus on mingeid meetmeid rakendatud ning äh, suletud juhtumite arv. Need arvud äh, on mul võetud Olafi aruandest ning äh, oleks hea, kui tegelikult aruandes need arvud niimoodi eraldi välja toodakski, et ma ei peaks ise seda välja arvutama. et, et need aruanded võiksid olla tõhusamad selles mõttes, et nad annaksid paremini aimu Olafi tegeliku tegevuse mõjust aruandes käsitletakse palju üksikjuhtumeid, aga üldvaade on puudu, nii et kui me loeme rap-, seda aruannet, siis ei, ei teki niisugust tunnet, et meil on olemas ülevaade Olavi tegevusest, see on nüüd selle ettekande nõrkus. üksikjuhtumid on loomulikult huvitavad, neid on huvitav kuulata, lugeda, nad jäävad meelde, aga <clears throat> rõhutaksin, et võiks rohkem pöörata tähelepanu parema ülevaate andmisele, võrreldavuse loomisele et esimene küsimus, mis mul on, äh, ongi, miks on selle aasta arvud niivõrd madalad võrreldes varasematega? vaatasin neid arve alates aastast kaks tuhat kaks ning äh, tõesti jäi silma see, äh, see langus. teine küsimus, probleemid IT-süsteemiga. isegi oli streik minu meelest vastaval personalil. ning siin oleks huvitav kuulda, missugune on olukord praegu, kaks tuhat kuusteist, sai, kasutasite te viiskümmend protsenti rohkem informatsioon, vahendeid IT-süsteemile ja meie info põhjal see endiselt ei toimi. et meil oleks vaja seda, et tekiks ülevaade, mis, kas, et mis toimub üksikjuhtumites ja seda ülevaadet ei ole, sellepärast et tundub, et infosüsteem seda ei võimalda ja on väga keeruline siin midagi muuta seetõttu oleks hea, kui Olafis seda arvutisüsteemi muudetaks nii, et oleks lihtsam töödelda seda infot. ma usun, et te saate aru, millest ma räägin. kolmas punkt, järelevalvenõukogu on käsitlenud kuus koma kuus protsenti aastavahenditest on, on äh, täitmata kohti ja ometi töö, tööpuudust ei ole ning äh, kui küsiti töötajatelt arvamust, siis Olafi töötajad olid väga rahulolematud. ning selles suhtes oleks hea ka kuulda teie arvamust, et äh, mida te ka, mida kavatsetakse siin ette võtta. mul on veel tuhandeid niisuguseid väiksemaid küsimusi, mida ma kõiki esitama ei hakka, aga oleks hea, kui ma saaksin need kirjalikult esitada ja saaksin neile vastuse Äh, tahaksin aga isiklikus plaanis ka teid tänada väga hea koostöö eest, mis meil on olnud viimaste kuude vältel. kui me oleme tõesti saanud äh, aimduse Olafi uurimistest, äh, oleme huviga seda infot vastu võtnud ning kui me võrdleme Olafi juhtumeid läbi aastate, siis on selge, et meil kvaliteet, uurimiste kvaliteet on oluliselt paranenud, vähemalt nende juhtumite lõikes, millest meile on räägitud ning ning tänan võimaluse eest dokumentidega tutvuda. kas on veel Äh, kolleegid, kes sõna soovivad. kuulge, Ajala, palun. suur tänu. ma tahaksin tänada nii Olavi juhti kui kogu personali nende saavutuste eest. nagu te ütlesite, tegemist on väga harukordse aastaga, mis viis väga heade tulemusteni meie jaoks on äärmiselt oluline näidata, et on selliseid erakordseid juhtumeid, kus me saame raha tagasi nõuda. ilma Olafi tööta kõik need miljonid oleksid jäänud petturitele. meie jaoks on määrava tähtsusega, lähtudes just Olafi kogemusest, et lõppude lõpuks oleks meil see pädevus ja võime vigadest õppida. kui me vaatame tolli valdkonda, siis te tõite välja selle, et seal on meeletud kogused odavaid tooteid, mis mõjutavad Euroopa Liidu sissetulekuid, aga on teisi juhtumeid, mis on palju keerukamad, kus lõpuks saadakse tagasi vähem raha, aga juhtumitega on saadud muud infot, seega kas Olav mingis mõttes konsolideerub või täiendab oma tehnilist võimekust, arvestades seda, et juhtumid muutuvad järjest keerukamaks ning äh, tuginedes sellele kogemusele, Olafi meeletule kogemusele nii-öelda, mida te arvate, kuidas seda paremini ära kasutada Euroopa ja liikmesriikide huvides. nüüd aastal kaks tuhat seitseteist rõhutate te kahte aspekti, mis on minu arvates väga huvitavad. sest eh, see on pisut erinev eh, sellest igapäevasest olukorrast seoses tõukefondidega. ma viitan teadustegevusele ja põgenikekriisile tahaksin teid tunnustada teadusuurimiste vallas, sest see on ka üks minu lemmikteema olnud, äh, arvestades äh, neid sõnavõtte, mis on siin komisjonis kõlanud seoses komisjoni raportitega, mille eest on tasutud äh, uurimisvaldkonna puhul kus võib lihtsalt õudusest kärtega peast kinni hoida. teadlased tunduvad kõik imelised, aga nii nagu igas eluvaldkonnas on häid ja pahasid ning ka seal on mitmeid pettureid. Te tõite välja valdkonnad, kus tuleb rohkem tööd teha juba mitu aastat on, on pigem reageeritud sündmustele, nii nagu põgenikekriisi puhul näiteks. kas ka teie näete siin probleeme, mis puudutab äh, suurte summade kulutamist lühikese aja jooksul? kas me analüüsime ja kontrollime piisavalt nende rahade kulutamist, arvestades ka meedia huvi. ei ole meil täpset ülevaadet, kus võib olla tegemist probleemidega, kus häirekell peaks kõlama, kas võib olla tegemist pettusega. loomulikult kasutavad petturid võimalusi ära seega, mida teie sellest arvate? kolleeg Kuhn, palun. ja tänke, Frau Vorsitzende. aitäh. proua esimees, tänan härra Ailet ja teie kaastöötajaid selle aasta aruande eest ning äh, seda esitlemast. aastaaruannet äh, lugedes äh, on need arvud, mida me seal näeme, peadpööritavad, nad näitavad, kui oluline töö teil on ning kui, ning kui olulised on järeldused, mida me sellest tegema peaksime. kui ma vaatan käibemaksupeksu, pettusi, kolm koma kaks miljardit eurot aastate kolmteist kuni kuusteist vahel või tollipettuste mahtu, tekstiili ja jalatsi impordi, import Hiinast üks koma neli miljardit eurot läbi Ühendkuningriigi, need on peadpööritavad arvud tõesti ja me peame kiiresti üritama neid probleeme lahendada. et seetõttu ma lasen oma büroo, bürool seda asja uurida ning küsingi teilt, kus te oma nii-öelda vaatenurgast näete edusamme eh, kaks tuhat neliteist tollipettustega võitluses või kus on, kus on näiteks näha, et liikmesriigid on valmis paremat koostööd tegema no tõenäoliselt konkreetseid liikmesriike te ei taha nimetada, aga aga põhimõtteliselt võiks rääkida sellest, et mis äh, nii-öelda survevahendeid me saaksime kasutada. kolleeg Novakov. aitäh! mulle meenub mitu kuulamist äh, Olavi esindajatega siin komisjonis ning äh, minu meelest toona ei olnud meil põhjust, eh, nii palju põhjust rõõmustada, nagu täna on. ma mäletan näiteks eh, mõne, mõnda juhtumit meie mandaadi algusest. meil oli neli korda rohkem avatud juhtumeid, kui, kui oli suletud juhtumeid ja juhtumeid, mille tulemusena oli rakendatud meetmeid, nii et see oli juba kahtlust äratav. nüüd on väga hea, et rohkem juhtumeid lõpetatakse ja, ja nende põhjal rakendatakse meetmeid nagu meie tabel siin näitab. lisaks valmistab mulle muret see, et aruandes on osa, mis kirjeldab äh, suhteid liikmesriikidega. meil on endiselt juhtumeid, kus liikmesriigi asutused ei järgi Olavi soovitusi, olgugi et on olemas tõendid, kas äh, pettuse või rikkumiste pettuse toimepanemisest või rikkumistest Euroopa Liidu rahade kasutamisel. et siin tuleks leida võimalus tagamaks, et Olavi soovitused ei ole lihtsalt ähm, soovitused, soovituslikud, vaid et nad ikkagi paneksid liikmesriigi tegutsema ja õigusriiklikke meetmeid rakendama, kui on tõendid olemas Euroopa Liidu rahade kuritarvitamise kohta. teiseks, nagu näha arvudest, mida meile esitleti, suureneb Olafi töömaht. sest äh, mõnedes äh, liikmesriikides äh, on Euroopa Liidu rahad ju viiskümmend, kuuskümmend, seitsekümmend protsenti avalikest investeeringutest. kas te ei leia, et Olafil oleks vaja suurendada võimekust, et oleks võimalik läbi viia rohkem uurimisi kohtadel? sest äh, me näeme, et, et see töö takistab miljardite varastamist Euroopa Liidu fondidest. nii et kui on mingi koht, kus me äh, saaksime rääkida Olavi võimekuse suurendamisest ja ressursside eraldamisest, siis peaks seda tegema. järgmises NFF-is on ettepanek suurendada paljude Euroopa agentuuride rahastamist seoses probleemidega, mis neil lahendada tuleb, et need probleemid, nende ulatus suureneb nüüd tahaksin vabandada, sellepärast et äh, tõenäoliselt jäi mul kahe silma vahele osa aruandest, aga igal juhul meil on siin lehekülg äh, kogustest ja kilodest, mis tundub olevat seotud äh, juhtumitega, mis puudutavad deklareerimata kaupa tollis. ja tahaksin saada selgitust sellega seoses, sest siin räägitakse lihtsalt kogustest ja kilodest ja on toodud arvud eri liikmesriikide kohta ning nendega seotud tulemuste kohta, aitäh. Ailet, pidi. härra Ailet, palun. Thank you uh,, madam. aitäh. Mm, proua esimees, kui lubate, alustan teie tõstatatud punktidega. mis puudutab statistikat, siis oleks meil tõenäoliselt vaja vaadata teie tabelit ja analüüsida, kuidas see sobitub meiega. aga üldises plaanis võin öelda, et esiteks ähm, väga palju on muutunud see, kuidas Olav mõõdab oma tööd kahe tuhande teisest aastast praeguseni. ning äh, vähemalt kaks niisugust äh, punkti on, äh, millest alates võrreldavus kaob, kui me räägime tõesti mingist sisulisest äh, võrreldavusest, nii et ma ei, ei ma arvan, piis-, ei saa lihtsalt öelda, et asjad on kuidagi nende arvude põhjal. no palju on vaieldud selle üle, kas on, kas peaks kasutama täpselt sama statistilist meetodit arvude näitajate koostamisel aastast aastasse. kui on võimalik üle minna viisile samas, mis eh, kaotab võrreldavuse, aga kajastab tööd paremini lisaks on alati üleval küsimus sellest, kui palju statistikat, kõneleja vabandab, ja et ja meie aastaaruannetes on tõesti vähem statistikat ja rohkem üksikjuhtumeid, sellepärast et me leidsime, et nii on parem suhelda avalikkusega. aga ma möönan seda, et tulemuslikkuse mõõtmine muutub seetõttu keerulisemaks, nii et kui te lubate, siis me analüüsime teie büroo inimestega neid arve, vaatame, kuidas nad on saadud ja, ja võtame teiega ühendust selgituse andmiseks. mulle jääb mulje praegu, et on toimunud teatud tagasiminek kaks tuhat seitseteist teatud arvude kategooriates Teeluks on mitu põhjust, üks nendest on arvutisüsteem ja teistest ma räägin ka hetke pärast. lisaks eelnevatel aastatel üritasime sulgeda vanu juhtumeid. ning äh, ka uute juhtumite arv oli väiksem ning, äh, ning lühenes uurimiste kestus võrreldes sellega, mida ma ootasin. aga rohkem ma arvan äh, siin rõhuda selle uurimise lühendamisele ei saa, sellepärast et kvali-, kannatama hakkaks kvaliteet ülemääraselt. mis puudutab arvutisüsteemi, mida meie nimetame OCM-iks, siis äh, on sellega probleeme. meil on olnud sellega rohkem probleeme, kui me ootasime. ning äh, viimase aasta vältel või umbes niimoodi oleme üritanud äh, alustada nii-öelda otsast peale ning äh, ning uuesti äh, ümber kirjutada süsteemi mõned tuumikfunktsioonid, et panna see paremini toimima. me oleme kaasanud äh, eksperte, konsultante, et tuvastada, kus on probleem. meil on nüüd elektrooniline töövoohaldur, mida meil varem ei olnud varem oli mul laual tohutult paberdokumente, neid tuli ringi kanda äh, hoones äh, tervel real äh, kirjakandjatel nii-öelda, aga nüüd tulevad need kõik mulle elektrooniliselt. turvanõuded on paranenud ja loomulikult meil probleeme veel on, ma ei, ei kavatsegi öelda, et kõik probleemid on lahendatud. tõenäoliselt läheb veel kaks kuni kolm aastat. rohkem küll, kui me arvasime, enne kui me saame kõik funktsioonid toimima nii, nagu nad peaksid. praegu aga toimivad tuumikfunktsioonid palju paremini ja kiiremini meie süsteemis ning me ettevaatlikult pärast põhjalikku testimist oleme lisamas uusi funktsioone ja samuti oleme praegu teinud kulutusi, no probleem on sellest, et äh, probleem on selles, et saada õiged inimesed äh, olemasoleva rahaga meil asju tegema. ja nüüd me olemegi saanud tööle inimesed, kes on tõesti pühendunud nende probleemide lahendamisele ning ning ma olen seisukohal, et meil õnnestub need probleemid lõpuks lahendada, kui me selles suunas edasi surume. aga igal juhul mõõdetav äh, paranemine on olnud, eh, muuhulgas ka hinnangute kujundamise ajaga seoses, sest inimesed, kes pidid reaalset tööd tegema, kui uus süsteem tuli, nad pidid ju sisuliselt äh, andma seisukoha, kas alustada uurimist või mitte. ja on selge, et nende töö aeglustus oluliselt äh, seetõttu, et uue süsteemiga oli probleeme aga mingit muud lahendust siin ei paista, kui et jätkata seda, mida me tegi, teeme. me, me ei saa, me ei saa siin peatuda ja hakata midagi muud tegema, vaid me peame selle süsteemi tööle saama. ja seda me kavatseme teha. mis puudutab personali küsimusi ja arvamusküsitlust personali seas, siis siis eh, me ei olnud üldse rahul tulemustega, mis on tegelikult seotud ajavahemikuga, mis jääb üsna kaugele minevikku Eh, neid küsitlusi ei viida läbi iga, igal aastal, nii et meil käesoleval aastal ei tule seda küsitlust ning eh, võib-olla siis no, eks teised inimesed hindavad, kas on olud muutunud viimasel ajal või ei ole. aga ma mäletan, endist järelevalvenõukogu esimeest, väga austatud esimeest, kes ütles, et, et tema kogemuste põhjal niisugused organid, kes teevad Olafi taolist tööd, reeglina saavad madala hinnangu, madalama hinnangu kui organid, kes eh, võib-olla niisugusel halduse plusspoolel tegutsevad, aga igal juhul eh, muret see meile valmistas ja meil on strateegia välja töötatud äh, olukorra parandamiseks, äh, mis sisaldab meetmeid alates paremast suhtlemisest kuni meeskondade loomise tegevusteni ja meil toimus äh, esimene korvpallivõistlus direktoraatide vahel paar nädalat tagasi õhtul, mis, mis näitas, et tegelikult inimesed saavad olla väga rõõmsad. aga igal juhul ma möönan, et see on, see on teema, millega me peame töötama kui lubate, lähen nüüd edasi proua Jala Senderi kommentaaride juurde, mille eest ma samuti teda tänan. see puudutab tollivaldkonda. meil on eri liiki pädevust. näiteks meil on inimesi, kes on väga hästi kursis tekstiilituruga, reaalselt toimiva tekstiilituruga ning äh, nad on läbi viinud äh, mitmeid operatiivlähetusi, nad on käinud operatiivlähetustel nendes riikides, kus äh, toodetakse või väidetavalt toodetakse neid tekstiiltooteid. ja lisaks meil on ka ka andmete analüüsile põhinevat uurimist, näiteks Ühendkuningriigi juhtum oli, oli just niisugune ning meie spetsialistid selles valdkonnas on päris tuntud juba, mitte ainult Euroopa tolli, tolliasutuste seas, vaid ka Hiinas ja mujalgi oma pädevuse tõttu ja oma kiiruse tõttu, et me suudame väga kiiresti reageerida ja selgitada mustreid tehingutes ning äh, näiteks äh, lähteainete osas on meil ka head eksperdid sigarette, mis puudutab. ja samuti ka mitmetes valdkondades, näiteks äh, jalgrattad. kõige olulisem probleem tollivaldkonnas seisneb selles, et meie tollimaksud on äh, tuluallikas, mitte aga kaubanduspoliitika äh, kõrvaltoode, nagu on äh, dumpinguvastased meetmed näiteks ja liikmesriigid on lähtunud, on, on lihtsalt jätnud, eh, ei ole piisavalt pööranud neile tähelepanu, on suunanud oma ressursid mujale. sest paljud nendest juhtumitest on seotud ressursside kättesaadavusega liikmesriikides ja, ja ressursside eraldamisega, sest kui liikmesriik otsustab, et keskendutakse peamiselt just tubakaga seotud pettustele või julgeoleku küsimustele või mõlemale, siis eh, paratamatult tekib sellest tagajärgi maksude kogumisele või, või mida peab läbi viima sama teenistus ning neid asju peab silmas pidama. meie kolleegid eh, eelarve ja maksude peadirektoraadis analüüsivad neid küsimusi väga tähelepanelikult praegu seoses selle tööga, mida meie oleme teinud. mis puudutab teadusuuringute kulutusi, on selge, kus probleemid on. et sageli on need probleemid äh, paratamatud, seotud huvide konfliktiga. aga ongi teinekord väga raske leida mingis valdkonnas spetsialisti konsultandiks, äh, sest inimesi on vähe. et juhtub, äh, on plagiaate, on ka olukordi, kus raha küsitakse Eh, nii-öelda väärtusetu asja või toote eest ja, ja teaduse maailmas võib olla väga raske seda läbi näha. ning on ka väga üksikasjalikud reeglid, kus nõutakse, et eh, uurija elaks mingis konkreetses kohas. et eh, teha koostööd mingi ülikooliga ja, ja luua sidemeid eesmärk ongi anda võimalus inimestele minna kuskile ja elada ja luua sidemed, aga aga internetiajastul loomulikult äh, kõik seda põhimõtet ei järgi ja neilt tuleb siis raha tagasi nõuda. ning siin võib äh, detailne regulatsioon äh, tekitada ka niisugused üksikasja, niisugused olukorrad, kus tuleb raha tagasi nõuda. nüüd pagulased kõik puutuvad selle teemaga kokku iseäranis need, kes raha jagavad. ja just viimased on väga teravalt teadlikud riskidest, mis tekivad siis, kui me jagame ohtlikes kohtades mm, hädaabirahasid. et loomulikult on siin loodud süsteemid, aga me ei saa lõpuni siin neid oma reegleid maksma panna ning paratamatult tuleb leida tasakaal elude päästmise ja pettuste vältimise vahel. siin teeme tihedat koostööd rahajagajatega, anname neile nõu ja nemad räägivad meile sellest, mis toimub, aga oht on siin selles, et et paratamatult see vajadus neid kulutusi äh, kiiresti teha kiireloomuliste hangete vormis või, või muus vormis, äh, on. ja küsimus on, küsimus on sageli just selle hindamises, et kui kiireloomuliselt neid kulutusi teha tuleb. meil on terve rida uurimisi, kus me oleme analüüsimas seda, kas see, see hädaabi mehhanismi rakendamine oli vajalik või mitte et ehk siis kas oli vaja teha need kulutused ilma, et, et oleks võetud aega ja tagatud dokumentatsiooni olemasolu. ning siin üritame koolitada ka neid otsuste eest vastutavaid isikuid ja vajadusel, kui on tegemist rikkumisega, siis algatame ka kohase menetluse, haldusmenetluse või kriminaaluurimise. aga väljaspool Euroopa Liitu loomulikult võib olla keeruline mingi niisuguse kohtuliku tulemuse saavutamine. nüüd härra Novakovi märkused. miks liikmesriigid, miks liikmesriik ei peaks sundima äh, rakendama meetmeid Olafi soovituse põhjal? no meil ei ole õiguslikku alust selle jaoks ja lisaks oleks see põhimõtteliselt vale. sest otsus kui palju ja kas sisse nõuda midagi, selle peaksid tegema raha andnud isikud selle info põhjal, mis meie neile edastame ja nad peaksid vastutama oma otsuste eest. loomulikult see vastutusmehhanism ei ole praegu väga hea, aga aga proua esimees ja teie komisjon, te olete loonud siin oma komisjonis väga tugeva mehhanismi ning liikmesriikides on sarnaseid lahendusi loomulikult oleks hea, kui meil oleks rohkem informatsiooni selle kohta, miks meie mingit soovitust ei järgita ja meil oleks hea, et oleks, kui oleks hea meel, kui oleks olemas mehhanism, mille abil oleks võimalik survestada inimesi neid selgitusi andma, kui meie soovitusi ei järgita. tõukefondide alaste uurimiste äh, läbiviimise suutlikkus on teema, millega tuleb tegeleda. proua Kressle, me oleme märkimisväärselt äh, suurendanud äh, ressursse selles valdkonnas, oleme loonud eraldi üksuse, oleme loonud äh, ametikohti, isegi mitu üksust ning nüüd oleme palkamas uurijaid, kellel on pädevus selles valdkonnas aga siin me peame arvestama, et uurimise, uurimist tuleb toimetada liikmesriikide keeles ja siin võib tekkida probleeme näiteks äh, seoses sellega, et meil ei ole mingit konkreetset keelt kõnelevaid inimesi piisavalt või mingi konkreetse pettuseliigiga kursis olevaid inimesi piisavalt. mis tähendab, et me võib-olla ei ava riigis X uurimist, sellepärast et äh, mul lihtsalt ei ole sinna ühtegi uurijat saata. samas kui asjaolud, sarnased asjaolud puudutaksid riiki Y, oleks uurijad olemas no see olukord ei ole loomulikult äh, rahuldav, aga me peame praegu sellega leppida, leppima. loomulikult on meil vaja täiendavalt ressursse ja ressursse on meilt ära võetud kõigile teadaolevatel põhjustel, praegu on see lõppenud. kõige olulisem küsimus praegu on, missugune saab olema Olavi töömaht praegusega võrreldes, kui prokuratuur tööle hakkab Äh, sisuliselt tööle hakkab, mis tähendab siis paar aastat pärast, äh, pärast alustamist. et minu mulje või minu arvamus on, et äh, prokuratuuri tulekuga Olafi töömaht tegelikult suureneb. loomulikult tekib siin eelarvega seotud küsimus ning minu järeltulija tõenäoliselt suure osa oma, oma ametiajast kulutabki nendega tegelemisele aga praegu tundub meile, et me oleme võimelised tagama selle, mis on vajalik tõukefondide alaste uurimiste läbiviimiseks liikmesriikides, kus on erilised probleemid nendega. mõned nendest on vanad liikmesriigid, mõned mitte. usun, et kõik teavad, millest ma räägin. ning viide kilodele puudutas tekstiiltooteid, odavad tekstiilitooted neid mõõdetakse mitte ühikutes, riide, rõivaeseme ühikutes, vaid kilodes, massi, massiühikutes. usun, et vastasin kõigile küsimustele, kui ei, siis palun äh, andke märku, millisele vastamata jätsin. aitäh. Te ütlesite, et see on lihtsam, saan aru, et numbrid on nüüd Olavi aastaaruandest äh, ja see, mis te olete siin suletud juhtumiteks kuulutanud, äh, koos hinnangutega on siin kirjas ja täielikult suletud juhtumid, aga sellel aastal ei ole isegi toodud välja numbreid tä äh, täielikult suletud juhtumite kohta, nii et me peame neid siin ise välja arutama. jällegi me ei leia numbreid selle kohta, kui kaua on juurdlusi läbi viidud eelnevatel aastatel oli see ka nii, et kui see number sobis, siis ta oli välja toodud, kui ei sobinud, siis ei toodud seda välja. ma tõesti leian, et see ei vii meid mitte kuhugi, meil on neid numbreid vaja. palun, härra Ailet. proua esimees, statistiline lisa raporti leheküljel viiskümmend kolm minu arvates sisaldab väga palju infot selle kohta, mida, millest teie just äsja rääkisite, aga ma saan aru, et te ei taha seda kohtumist siin statistiliseks seminariks kuulutada, aga siin on päris palju statistilist infot kirjas. siin on lõpetatud ju-, juurdlused äh, Äh, läbi viidud juurdlused ja lõpetatud juurdlused on alati kaks erinevat asja olnud, sellepärast me võtsime lõpetatud juhtumite numbri. aga noh, see terminoloogia küsimus, selle tõstatame veel kord. küsin veel kord äh, ka arvutisüsteemi kohta, sest see on tei-, Olafi üks tähtsamaid äh, töövahendeid, mis peab nüüd juhtuma selleks, et arvutisüsteem oleks tõhus süsteem, nii et sellega oleks tõesti võimalik ka töötada Äh, Olavi juurdlejana ja üleüldse tarvitussüsteemi kasutajana. kas te võiksite vastata? nüüd lõpetatud ja suletud juhtumid, see on sama tähendusega meie jaoks, ma ei tea, miks need mõisted on muutunud. nüüd, mis puudutab meie IT-süsteemi, siis osaliselt on küsimuse all, kuidas seda kiiremini toimima panna, sõltumata kõikidest nendest turvanõuetest, mis on äh, süsteemiga seotud, sest iga klahvi liigutus kajastatakse andmetes, mida turvalisem süsteem on, seda aeglasem see kipub kasutajale olema ja mis on üsna tüütu. aga paljud meist ilmselt kipuvad unustama seda, kui kaua me pidime paberit töö puhul ootama. mul on OCM-i arvuti ja kui ma mingi juhtumi lõpetan, kakskümmend dokumenti tuleb allkirjastada, siis saan sõrmejäljega ühe vajutusega kõik allkirjastada ja siis saadan teises arvutis vahepeal paar sõnumit, nii et äh, töötada saab selle süsteemiga, aga loomulikult see ei ole täiesti rahuldav veel, me peame töötama nii nagu masinatega koostöös seda teha saab ning tarkvara üksikasjade puhul oleme kaasanud äh, ka konsultante, et seda veel analüüsida. mis puudutab funktsionaalsust ning otsimootorite kasutamist, mis töötavad kiiremini, mis aitab meil süsteemist leida infot, mida meil on vaja ka halduspõhjustel. seega oleme keskendunud esmaolulistele teemadele. uurijad, kelle ülesanne on süsteemis kirjutada, siis neil on lihtsam seda teha. ja kui see töötab nii, nagu me tahame, siis asume teiste aspektide juurde, aga mõningate spetsiaal valdkondade puhul oleme kasutanud nüüd tagasi, oleme läinud tagasi meilisüsteemide juurde ausalt öeldes oli tegemist väga ambitsioonika projektiga ja see on päris palju kasu toonud, aga nii nagu tihtipeale uute projektide puhul kipub olema, ei ole see sobinud kõikidele ning me peame tagama selle, et põhifunktsioonid toimiksid sellest ka õigesti teada andma ning kui asjad ei toimi, siis on oluline, et me saame õiged vastused. sest mina tavakasutajana, ma ei ole IT-ekspert, võib-olla näen asju liiga lihtsalt, kui suhelda inimestega, kes peavad seda koodi kirjutama, siis nende jaoks ei ole tegemist lihtsa küsimusega. seega oluline on siin ka see suhtlusbarjääri ületamine arendajate ja kasutajate vahel. ma olen jätkuvalt veendunud, et see oli meie poolt õige samm. ei oleks võimalik olnud üksikasjalikult juba ette kirjeldada, mida me täpselt vajame. see kõik oleks olnud väga kulukas. varasema süsteemi esitasime majasiseselt, sellega oli ka probleeme aga me saime neist üle ja ma arvan, et ka nüüd me saame neist üle. ja kulu, jooksev kulu, kui kõik toimiks ja ei vajaks täiendavaid parandusi, oleks umbes pool miljonit, pool miljonit, viissada tuhat eurot aastas. see puudutab personali ja vahendeid, aga nüüd, kus arengud alles käivad, on meil iga-aastaselt vaja veel üks koma kaks miljonit ja see kestab nii järgmised kolm aastat, aitäh. suur tänu nende selgituste eest, sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud ja härra Ailep, te jääte ju ka järgmise päevakorrapunkti jaoks veel siia. nii et ma annangi sõna härra Mülderile selleks, et ta saaks järelevalvekomitee aruannet esitleda, palun. Uh, your... aitäh kui lubate, siis tutvustan lühidalt meie iga-aastast raportit ja siis kolleegid täiendavad mind. esiteks, järelevalvekomitee jaoks oli tegemist ülemineku aastaga, kõik, peaaegu kõik liikmed on uued, peadirektor astus tagasi ning sekretariaat läks Olavist BMO-sse, mis tähendas, et segadust oli päris palju. kui me vaatame varasemaid äh, raporteid, siis komitee alati tundis, et nad ei saa oma tööd teha, sest neil puudus ligipääs sellele infole, mida nad tahaksid. komitee pidi Olafi osas järelevalvet teostama, aga Olaf esitas ainult seda infot, mida nemad tahtsid ja me ei saanud oma ülesandeid täita. algusest peale me ütlesime, et selline olukord ei ole meile vastuvõetav ning hea meelega võime nüüd teada anda, et olukord on märkimisväärselt paranenud. nüüd tahaksin tunnast, tunnustada ka härra Eilertit, kes mängis info edastamises olulist rolli. ta oli kohal peaaegu kõikidel meie kohtumistel ning me leidsime, et see oli väga oluline. viimasel aastal peamiselt tegelesime määruse kaheksa, kaheksa, kolm hindamisega, te käsitlesite seda täna hommikul esitasime mitmeid soovitusi, mõned soovitused kajastusid ka komisjoni ettepanekus, mõned mitte, aga vabalt võib juhtuda nii, et äh, septembris kirjutame teile seoses muu teise õigusliku alusega. ning taaskord peame rõhutama, et komiteel on õigus teabele me tahame suuremat selgust menetluslike tagatiste osas ning nagu juba kõlas, tahame, et koostöö liikmesriikide ja Olafi vahel muutuks kohustuslikult. mis puudutab värbamismenetlust uueks, uue peadirektori puhul, siis jälgisime seda kõikides etappides meie ülesanne on menetlus heaks kiita ja seda me saime teha üldiselt leidsime, et võime langetada positiivse otsuse värbamismenetluse kohta ning äh, nüüd härra Kessle järeltulija on võimalik ametisse nimetada mitmeid lahtisi otsi on veel ning järgneval aastal tahaksime sellele keskenduda, me ei tea küll, millal täpsemalt, aga kõige hiljem järgmises aasta aruandes tahaksime tagatiste protsessi parandada, meie arvates see ei ole veel meile meelepärane. eriti, mis puudutab kaebuste menetlust, seda saaks kindlasti parandastada tahaksime, et oleks püsiv süsteem, et paremini tagada see, mida määrus ette näeb. uurimiste pikkuse küsimusega tahaksime tegeleda ning nagu täna hommikul ka juba kõlas, siis eduka koostöö parandamine liikmesriikidele Need on siis meie järelevalvekomitee peamised sõnumid ja nüüd, kui lubate, siis annaksin sõna Helena Van Senderle, kes toob välja raporti teisi aspekte. Obrigada, senhor presidente, senhora presidente, senhores deputados. Agradecemos naturalmente a possibilidade. aitäh, loomulikult ma olen väga tänulik selle võimaluse eest nagu me oleme juba rõhutanud, siis meie järelevalvekomitee on igati teadlik sellest, et äh, peamine prioriteet eelneva aasta jooksul üleminekuperioodi käigus oli ja on ka tulevikus ja alati tugevdada Olafi uuringute sõltumatust, seetõttu on äärmiselt tähtis see, et meie komiteel oleks ligipääs kogu infole. see puudutab ka personali ja vahendeid, et me saaksime oma ülesandeid täita. seega, nagu raportis ka välja toome, on kahju, et need muudatused, mis on ellu viidud, ei ole tegelikult kooskõlas meie komitee ja sekretäriaadi vajadustega. kui me räägime sõltumatusest, siis kuidas me saaksime kaasa aidata selle suurendamisele? mitmeid punkte oleme juba välja toonud, mis on äärmiselt olula-, olulised, näiteks peame hindama, järelevalvet teostama uurimiste üle, et tagada ja välistada mingi väline sekkumine. et äh, protseduurilised otsused, mis langetatakse, oleksid äh, seaduspärased ning igati austaksid põhiõigusi ja menetluslikke tagatisi. teiseks, nagu me rõhutame ka oma eelmise aasta aruandes, siis me leiame, et need struktuurilised probleemid, mida me välja toome, eriti mis puudutab Olafi sisemist korraldust, on sellised, et need võivad tekitada potentsiaalset ohtu sõltumat-, teatud äh, uurimiste läbiviimiseks. järgmisena rõhutame, et on äärmiselt tähtis sõltumatust suurendada, mitte ainult siis, kui langetatakse otsus, kas üldse uurimine alustada, vaid ka järgmises kahes etapis, nimelt kui uurimine läbi viiakse ja siis, kui otsustatakse see lõpetada kui langetatakse otsus, kas uurimist üldse alustada või mitte, siin meie komitee koostöös sekretariaadiga analüüsis Olafilt saadud teavet kuuekümne juhtumi puhul, mis heideti kõrvale. juhul, kus Olav sai kaebusi üksikisikutelt, meediast või teistelt institutsioonidelt, kus siiski otsustati mitte algatada uurimist. viiendaks rõhutame seda, kuidas uurimisi läbi viiakse. komitee juhib tähelepanu järgmistele punktidele. uurimiste kestvus tähtaegadest kinnipidamine. pidev äh, uurimiste läbiviimine, et ei tehtaks mingeid pause, juhtumi keerukus, et äh, vältida seda, et äh, <clears throat> tähtajad ületatakse ja kolleeg täpsustab veel seda hiljem. nüüd kui me räägime menetluslike tagatiste ja põhiõiguste austamisest, siis oluline on sõltumatus ja erapooletus. eriti ka nende inimeste õiguste silmaspidamine, keda uuritakse. ka see on meie komitee jaoks prioriteetne valdkond veel üks väga tundlik teema menetluste käigus on sõltumatus. ja see otsus, kui uurimine suletakse või lõpetatakse, siin langetab selle otsuse ka Olafi peadirektor ja meie komitee pidev ligipääs infole on võtmetähtsusega, nii nagu ka härra Mulder just ütles, et me saaksime oma ülesandeid täita ja ka Olav saaks alati tegutseda sõltumatult. praegu hindame nelja lõpetatud uurimist eh, selles kontekstis mõnede puhul on tegemist soovitusega, mõnede puhul soovitusi ei ole peadirektori poolt ning need on prioriteetsed ülesanded meie komitee jaoks käesolevaks aastaks. nüüd probleemid, millega on silmitsi seistud sekretariaadis kahtlemata tekitavad probleeme meie töö lõpuleviimiseks ja igal juhul on see meie tööprogrammis äh, prioriteediks aastal kaks tuhat kaheksateist. nüüd äh, käsitleksin ühte teemat veel, nimelt suhted Euroopa prokuratuuri ja Olafi vahel. me oleme ilmselt kõik kursis sellega, et Olaf eriti just nendes liikmesriikides, kes ei ole liitunud Euroopa prokuratuuriga, jääb jätkuvalt ainukeseks institutsiooniks, kes kaitseb äh, liidu majandushuve. komitee jälgis huviga, milline on kolmanda mai parlamendi resolutsioon, mis puudutas Euroopa Liidu majandushuvi kaitset ja iga-aastast raportit selle kohta. komit-, järelevalvekomitee üks tulevasi ülesandeid on aktiivselt panustada suhete loomiseks Euroopa prokuratuuri ja Olavi vahel ning seetõttu oleme väljendanud ka järgmisi seisukohti tulevane operatiivsuhe äh, Euroopa prokuratuuri ja Olafi vahel aitab parandada struktuuri ning ülesannete täitmist, pidades silmas ka määruse kaheksa, kaheksa, kolm muudatusi, mida me oleme täna hommikul käsitlenud. Olav peab toetama EPO-t enda töös ning nagu ka parlamendi resolutsioon välja tõi, mis puudutas kaheksa, kaheksa, kolme aastast kaks tuhat kolmteist läbivaatamist, siis oluline on, et oleks tasatud jõudude tasakaal Euroopa prokuratuuri ja Olafi vahel. see puudutab nii menetluslikke tagatisi, Olafi volituste tugevdamist uuringute läbi, uurimiste läbiviimisel ning ka läbipaistvust seoses soovituste ja raportitega, mida Olav koostab. ning tuleb täpsustada ka tavareegleid ja ligipääsu koostöö alasele infole, mis puudutab nii Olafit kui ka järelevalvekomiteed suhteid eh, prokuratuuriga ei looda üleöö, seega tuleb minna määrusest isegi kaugemale ning meil on vaja mitmekesiseid lahendusi. tõenäoliselt võtavad need protokollide ja kokkulepete vormi, et silmitsi seista uute ootamatute olukordadega, kus tuleb tugineda teadmistele ja kogemustele kaasates kõiki osapooli. seega järelevalvekomitee, millel on kakskümmend aastat kogemust, on valmis ka omalt poolt panustama, et Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahelised suhted oleksid head oluline on ka selge seos poliitiliste prioriteetidega selles valdkonnas. järelevalvekomitee suhetes äh, parlamendi ja eelarvega, mis puudutab aastaid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat seitse järgmist finantsraamistikku, on välja toonud teatavad äh, eelarve prioriteedid, arvamuste vahetus institutsioonidega toimus eelmise aasta novembris ning kordaksime üles, üle need seisukohad, mida me ka juba raportis käsitleme. mis puudutab Olafi direktoraati B, kus on kõige rohkem lahtisi juhtumeid me oleme suhelnud praeguse peadirektori kohusetäitjaga ning see puudutab ka uurimiste läbiviimist, vastavate, vastavaid muudatusi ning seda, kuidas prioriteete iga-aastaselt äh, sätestatakse. mis puudutab uurimiste alustamist, siis Olav peab austama õiguslikke nõudeid, peab olema piisav kahtlus ja silmas tuleb pidada ka proportsionaalsuse nõuet. uue, me tahame. tuleb selgitada äh, kontseptsioone et kui on mingi takistus, mis tekib eelarvepoliitika rakendamises ja ka seoses näiteks prokuratuuri loomisega, siis tuleb arvestada seda, tuleb arvestada menetluste kestust, keerukust ja sellepärast ongi vaja paremini paika panna meie uurimiste eesmärgid, prioriteedid ja eh, seda võiks teha üle kahe aasta. igaks järgnevaks kaheks aastaks. ja prioriteedid, prioriteetideks peaks olema menetluse kiirus, see on üks asjaolu, millele me rõhume peadirektoriga suheldes, aitäh! With your permission, Chairman Grzina. kui lubate, siis järgmisena annan sõna veel ühele oma kolleegile. Madam, Madam Chairman. proua Stronikovska, aitäh, proua esimees, selle kutse eest paari sõnaga räägiksin Olavi juurdluste kestusest, see võib teid huvitada. Olavi juurdluste pikkus on üks järelevalvekomitee kõige tähtsamaid ülesandeid. vastavalt Olavi määrusele tuleb juurdlused läbi viia võimalikult kiiresti ja proportsionaalselt äh, juhtumi oludele see tähendab seda, et tegemist ei ole kõige statistilise kontseptsiooniga. see on väga tähtis, sellepärast et eh, ühelt poolt on tegemist juurdluse puhul eh, põhiõiguste eh, kaitsega ja teiselt poolt teatud piirangud võivad aga Olafi juurdlusvõimalusi pi piirata ei ole mitte mingit süsteemi Olavi juurdluse pikendamisest, pikendamiseks pärast seda, kui juurdlus on alustatud ja sellepärast äh, Olavi peadirektoril on kohustus järelevalvekomiteele äh, kaheteist kuu järel ja pärast seda iga poole aasta tagant äh, juurdluste seisu. nelisada seitsekümmend raportit oli meil aastal kaks tuhat seitseteist ja järelevalvekomitee järeldas, et suurem äh, osa raportite, suurem osa raportitest ei ole sisuliselt piisavad ja on väga raske uurida, ähm, miks ei ole näiteks juurdlusi lõpule viidud või äh, miks on jäädud äh, takerduma ja sellepärast äh, järval, järelevalvekomitee leiab, et tuleks üle vaadata see üheaastane juurdlusperiood ja tuleks välja töötada parem ähm, menetlus info edastamiseks ja meie eesmärgiks on jõuda Olafiga kokkuleppele raporti äh, ankeedi osas ja seda võiks siis kasutada nii Järelevalvekomitee kui ka Olafi peadirektor selleks, et juurdluste pikkust kontrollida. meie loodame teha edusamme varsti selles küsimuses uue peadirektoriga. Be... ja viimasena annaksin sõna härra Rafael Munjosele, ütleb Jan Mulder eh,. Muchas gracias eh,, es un honor para mí <laughs> poder. suur tänu. mul on suur au Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjoni ees sõna võtta. nagu minu eelkõneleja juba ütles, räägime me kahest kuust, aga mina saan Äh, raportit ainult paari sõnaga kommenteerida, sest äh, alles eelmise aasta detsembrikuust olen järelevalvekomitee liige. mina vastutan Olavi vahendite kontrolli eest. Te olete seda raportit lugenud, just sellepärast ma lihtsalt lühidalt kommenteerin seda, mis on siin välja toodud. kaks tähtsat küsimust. kõigepealt äh, need arvutisüsteemi ähm, numbrid, OCM numbrid ja sellega seotud kulud. ja teiselt poolt teenused, mida on võimalik siis pakkuda selle IT-süsteemiga. IT-süsteemid on juurdluste aluseks ja äh, ja samamoodi muidugi salvestatakse infot IT-süsteemidega ja just sellepärast on väga tähtis see, et need, kes IT-süsteeme kasutavad, oleksid sellega ka rahul. nüüd personali kohta paar sõna. Olafil on probleem sellega, et äh, äh, väljavalimismenetlused on väga pikad, äh, kaadri voolavus on suur ja tõesti väga tähtis oleks tagada see, et inimesed jääksid kauemaks oma kohtadele tööle. Olavi puhul on see tähtsam kui teistes organites, sest Olafil on vaja eksperte, eksperte, kellel on, on vajalikud teadmised, tehnilised teadmised ja täna tuli see ka väga selgelt välja ja nüüd, kuidas tehakse, kuidas see kõik on seotud prokuratuuriga? meie leiame, et just võimalike ühenduslülide pärast Euroopa prokuratuuriga peab olema Olafil väga kõrgete oskustega personal. Olafil peab olema piisavalt vahendeid selleks, et ta saaks ka sõltumatult oma tööd teha, võidelda pettuste ja illegaalse tegevuse vastu. kui Olav on edukas oma töös, siis ta saab suurendada usaldust, Euroopa Liidu usaldusväärsust ja parandada ka Euroopa Liidu mainet. peale selle on võimalik ka finantsvaldkonnas edusamme teha. ja see ilmselgelt äh, on hea siis komisjoni eelarve jaoks see ei tähenda seda, et äh, Olavi puhul ei ole meil võimalik mitte midagi muuta. kõik organid peavad olema võimelised muutuma, kõik organid, mis äh, teostavad järelevalvet, nii nagu parlament, kontrollikoda või ka siis meie järelevalvekomitee, me peame kõik nõudma Olafilt infot. aga nagu järelevalvekomitee on juba öelnud, vähemalt sellest ajast, kui mina olen oma ametipostil, oleme me kogu aeg öelnud seda, et Olafil on piisavalt vahendeid. viis järelevalvekomitee liiget tegelikult teevad oma koduriikides ka muud tööd ja sellepärast meil on vaja sekretäriaati koos kvalifitseeritud personaliga selleks, et me saaksime oma tööd koordineerida. okei okay aitäh, proua esimees, see oli siis meie kokkuvõte. me kõik küll ei saanud sõna, aga me oleme muidugi valmis vastama ükskõik millisele küsimusele, mis teil olla võib. kõigepealt suur tänu, suur tänu raporti eest, see raport on väga huvitav, väga tähtis ja need arvamused üks ja kaks aastast kaks tuhat seitseteist on meie jaoks tähtsad meil ei ole ka midagi selle vastu, kui te meile rohkem arvamusi koostate, sest te olete meie jaoks väga tähtis järelevalveorgan ja tegelikult olete ainus Olavi järelevalveorgan, mis üldse olemas on, nii et teil on väga suur vastutus ja ma tõesti tahan, et oleksite sellest vastutusest teadlikud, sest meie usume, et kontrollil on vahel ka peletav mõju ja et ja sellepärast tuleb seda kontrolli ka täpselt niimoodi vaadata Te ütlete oma arvamuses, et te koostate veelgi arvamusi ja ma tahangi nüüd teada, millal te kavatsete neid meile esitleda just arvutisüsteemi kohta ja nende juhtumite kohta, mida siiamaani ei ole avalikustatud. Te ütlesite, et siin on seitsekümmend neli juhtumit, mida ei ole avalikustatud, nii et tahaksin teada, millal seda tehakse. nüüd, kui vaadata seda raportit üksikasjalikult, siis tuleb tõesti tunnistada, et väga vähe on tehtud edusamme teatud öö, kriitika osas, mida meie oleme teinud ja ka Järelevalvekomitee on teinud. nii et ma tahaksin teilt nüüd tõesti teada, kuidas teie nüüd seda järgnevat protsessi näete, kuidas te seda kõike korraldate, ka uue peadirektoriga meil on siin vaja nüüd tõesti seda, et peadirektor võtaks endale kohustuse hakata uurima ja tegelema küsimustega, millega, mis on nüüd juba mitu aastat unaruses olnud nagu näiteks need, äh, see, et kuidas neid juurdlusi läbi viiakse, kuidas alalisi juurdlusi läbi viiakse, see on väga tähtis küsimus Olafi toimimiseks. ja kolleeg Stehhovski on ka sõna palunud. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. E, Děkuji také komisi za to. Aitäh. Suur tänu. Suur tänu komisjonile selle eest, vabandust, äh, suur tänu Järelevalvekomiteele selle eest, et te olete tulnud täna meie ette, sest teie tõesti vastutate Olavi tegevuse eest. viimastel nädalatel ja kuudel oleme kuulnud äh, väga palju äh, valitsusjuhtidest, kes on sattunud äh, juurdluse alla sellepärast, et nad on raisanud Euroopa Liidu raha. Olav on sõltumatu organ, meil on olemas järelevalvemeetmed ja see on väga hea, et Olav ise, isegi teatud riikide peaministrite kohta julgeb juurdlusi avada ja tõesti nimetab asju õigete nimedega, et kui tegemist on pettusega, siis on see ka pettus. ja sellepärast just küsingi nüüd, et äh, Te olete väga palju rääkinud sellest, mida te tahate muuta. mina, minul oleks teile ettepanek. kuidas oleks, kui Olafi juurdluse tulemused avalikustatakse, kui me soovime suurendada usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu, nende usaldusväärsust parandada, siis tuleb meil minna sammuke kaugemale me peame olema läbipaistvamad, me peame andma teada Olavi juurdluste tulemustest. me peame andma teada, kui palju juhtumeid on lõpetatud, kui palju juurdlusi on lõpetatud, ükskõik milline oli juurdluse tulemus, kas positiivne või negatiivne. kas te ei arva, et äh, selle professionaalse organi mainet on nii võimalik palju rohkem parandada. aitäh, rohkem sõnavõtusoove pole, härra Mölder, palun. yeah.. Thank you, Chair. First of all, your. aitäh, esimees. kõigepealt küsimus, ähm, millal tulevad äh, meie töö tulemused ja millal te võite oodata meilt arvamusi? ütlen täiesti ausalt, et äh, sekretäriaadil on info vabadest kohtades, me ju kolisime BMO hoonesse, sellega oli probleeme ja me eeldame, et oktoobrikoos tuleb ähm, komisjoni personali peadirektoraadi, Olafi ähm, äh, kohtumine ja seal on võimalik need küsimused siis ka lahendada. ja siis on võimalik ka rohkem selle küsimusega tegeleda ja see peaks olema siis võimalik, see raportide edastamine, edastamine kas siis selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. me oleme siin üritanud küsimusi parandada, aga tõesti, mida me siin ka välja tõime, juurdluste pikkus, menetluslikud garantiid, juhtumite läbivaatamine, sellega on probleeme, me teame ja me tahame välja töötada menetlusi selleks, et meil oleks rohkem infot selle kohta, kuidas äh, küsimused edasi arenevad, et me ei sõltuks äh, suvalisest infost ja me tõesti anname teile infot iga kord, kui te seda soovite. mis on tulemus, võin öelda nii palju, et järgmises äh, aruandes oleme öelnud, et me töötame välja need süsteemid ja järgmises iga-aastases aruandes anname siis teile teada, mis on meie töö tulemus. see on kõik, mida võin teile praegusel hetkel öelda. see kõik töötatakse välja siis aasta jooksul, aga meie tähtajaks on siis see järgmise aasta aastaaruanne. mis puudutab härra Stehhovski äh, Mm, kommentaare. tõesti, meie jaoks on kõige tähtsam edumäär ja see, see edumäär peab olema selge ja väga paljud on seda öelnud, ma küll ei saa öelda, kas see on õige või vale, väga paljud on aga öelnud, et see määr on madal ja seega on ka äh, Olafi maine madal, me peame vaatama, kuidas seda äh, Äh, parandada. kuidas me seda teeme, seda ma praegu ei tea, aga me keskendume järgmisele aastale ja ma loodan, et meid vastatakse, valitakse järgmisel aastal tagasi ja siis saate ka tulemuse. ja Peeter Klement tahab teha märkuse ka selle punkti kohta. Yes, to the question of Mr Zdechovski aitäh, jah, härra Stehhovski, räägin erandkorras inglise keeles, kuigi võiksin rääkida ka tšehhi keelt jah, ma ei tea, kas see ettepanek oli suunatud Euroopa Parlamendile või Järelevalvekomiteele. kõigepealt siin on oodata mitut juurdlust pärast Olafi soovituste tegemist. ja ma arvan, et avatus, avalikustamine äh, erinevate küsimuste tõstatamine võib tegelikult tõ-, takistada neid juurdlusi, et teiseks see praegune süsteem, sellega on meil kõigil probleeme ja meil on ka üldiseid probleeme, mis on äh, kas administratiivsed äh, või tulenevad menetlustest. see tuleneb äh, ka majanduslikest kadudest, mis meil on. kui nimi avalikustatakse sellises äh, aruandes ja teiseks õiguste kaitse, põhiõiguste kaitse, ähm, kaasatud isikute ja ohvrite kaitse on tähtis. ma arvan, et see on tõesti väga tähtis punkt kui on pettuse kahtlus, siis tõesti, kus suitsu, seal tuld. aga avaldus, et miski on äh, pettus, mis on siis kuritegu, seda saab tegelikult, sellise avalduse saab teha ainult kohus ja just sellepärast seda infot ka ei avalikustata. Ich möchte Herrn Eilert noch das Wort geben aus der Sicht von Olaf zu dem ma annan veel kord sõna härra Ailetile, palun. nii et me. Oh, thank you, madam chairman. Uh, aitäh, esimees. tahtsin öelda ainult nii palju, et ma olen väga tänulik järelevalvekomiteele suurepärase koostöö eest. ja meil on olnud iga kord võimalus kohtumistel öelda, mida me arvame meil on tõesti konstruktiivne dialoog äh, selleks, et me saaksime üksteisest paremini aru, üksteise vajadustest, äh, mõtetest. me ei ole teinud ettepanekut äh, aruandele vastust avalikustada. me kõigepealt kontrollime fakte, ei rutta sündmustest ette ja see, mida siin öeldi erinevate valdkondade kohta, me teeme nendes valdkondades koostööd või kavatseme seda koostööd alustada kohe, kui see tundub praktiline. ma olen veendunud, et äh, edusamme on võimalik teha äh, enne, kui järgmine sarnane arutelu päevakorras on. aitäh teile! suur tänu! tahaksin veel kord äh, nüüd kasutada võimalust teid tänada ja teiega hüvasti jätta, sest viimase kümne aasta jooksul on meil olnud mitmeid kordi siin neid arutelusid pidada, nii et aitäh teile, soovime teile kõike kõige paremat ja loodame, et te jääte terveks ning naudite seda aega, mis teid ees ootab. palun. ja mina tänan ka teid, proua esimees. aitäh, väga tore mis puudutab Olafit ja Euroopa prokuratuuri, tahtsin öelda nii palju, et küsimus ei ole ju selles, kas keegi toetab prokuratuuri või Olafit, ei. me peame töötama, äh, peame välja töötama sellise struktuuri, mis teeb seda tööd, mille jaoks ta tõesti loodi. minu jaoks on see tähtis ja teie arvamus on meie jaoks väga tähtis. ma tõesti tahan, et te ka oma arvamuse puhul sellest lähtuksite et ei ole nii, et me hakkame siin kuskil äh, ennast peitma ja hakkame siin mingit kaevikusõda pidama. see on see, mis mulle tegelikult täna hommikul üldse ei meeldinud. me tõesti ei taha, et see menetlus vett vedama läheks, me tõesti leiame, et mõlemal organil on oma koht olemas ja ei ole mitte mingit põhjust siin hakata neid küsimusi uuesti tõstetama, need on tähtsad organisatsioonid äh, ja ei ole vaja hakata siin endale kaikaid kodaratesse loopima. see on nüüd kõik, soovin teile ilusat äh, suve. ütlen head aega ka Lääne-Balkani sõpradele, oli väga tore, et te olite siin eilne pärastlõuna oli väga kasulik, me peame midagi sarnast ka uuesti korraldama, peame teid ära kuulama, kuulame ära selle, mis on teil südamel, mis te meile tahate öelda. aitäh teile, ilusat koduteed ja palun teid kõiki, lahkuge siit väga kiiresti, sest meil on veel koordinaatorite koosolek ette nähtud ja koosolek on lõppenud.